Buonasera a tutti. Cominciamo perché oggi abbiamo uh... tere kõigile, ma ütleksin, et me peaksime kiiresti alustama, sellepärast et meil ei ole täna väga palju aega kasutada. kõigepealt tõlkerežiimi kohta. Teil on, teil eh, kogupuu infos kirjas ja seekord ei ole ka eh, webstreamingut, kuid kogu koosolek salvestatakse. ja homme palun võtke kaasa ka hääletusnimekirjad, sellepärast et me peame homme ka äh, hääletama nimeliselt. ja me alustame siis Euroopa Kontrollikoja uute liikmete ametisse nimetamisega. meil on kuus liiget kuulamiste jaoks sooviksin tähelepanu pöörata sellele, et meil on iga üksiku kandidaadi jaoks kolmkümmend minutit, kõigepealt siis viis minutit sissejuhatuse jaoks, siis viis kuni kümme minutit saab kandidaat, vabandust, ütleb härra esimees, raportöör saab siis sõna ja kakskümmend minutit saab, saab siis küsimusi-vastuseid. ja palun andke siis härra Brownile sekretariaadist märku, kui soovite sõna võtta. nii et me teaksime, kui paljud soovivad küsimusi esitada. ja ajaga kavatsen ma olla väga karm, niipea kui aeg on otsas, nii ma lülitan mikrofoni välja. palun kõigepealt proua Ajala Eh, suur tänu, härra esimees. päevakorra kohta veel üks märkus pool aastat, äh, vabandust, pool tundi tagasi ettevalmistusrühmas saime me veel ühe kirja esimese kandidaadi kohta ja ma arvan, et menetlusliku poole pealt vaadatuna ei ole see õige. sellepärast, et meil ei ole komisjonis nüüd aega ei seda, selle dokumendiga tutvuda ega ka seda kontrollida Uh, onorevole Ayala, io credo che dobbiamo andare uh, oltre. Proua Ayala, ma arvan, et me peaksime jätkama oma kavaga nii, nagu see on ette nähtud ja seejärel komisjon vaatab üle selle dokumendi, millest te just rääkisite. nüüd me igal juhul alustame kuulamisega. Ungari ametiasutuste nimetatud kandidaat on siis härra Fassakas ja kandidaat saab sõna viieks minutiks. selleks, et siis ennast tutvustada, palun kedves képviselők, majdnem úgy mondtam képviselők. härra esimees, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. Polegi vaja öelda, kui hea meel mul on olla tagasi Euroopa Parlamendi eelarvekontrolli komisjonis. nüüd olen ma muidugi hoopis teiste ülesannetega siin, esindan Ungarit kandidaadina Kontrollikoja liikmeks. viieteistkümnendal märtsil kannavad ungarlased tuhande kaheksasaja neljakümne kaheksanda aasta revolutsiooni mälestusmärke eh, ja on väga uhked selle üle. aga nüüd tagasi töö juurde, ma töötasin siin eelmises parlamendi koosseisus ja olin eelarve kontrolli komisjoni liige isegi komisjoni esimees ja ka parlamendi kvestor. seega te mõistate, kui hea meel oli mul valmistuda tänaseks kuulamiseks. mul oli hea meel ka eh, lugeda neid küsimusi ja loomulikult püüan ma vastata nii hästi, kui oskan. arvan, et ei pea ennast eh, tutvustama minu elulugu oli lisatud vastustele, aga oma poliitilise tegevuse kohta pean ütlema, et mul ei ole praegu mingisuguseid poliitilisi ülesandeid, eh, mis tekitaksid huvide konflikte. mul ei ole ka muid ametiülesandeid, mis huvide konflikte võiksid põhjustada, seega ma olen valmis järgima oma Euroopa suundumust oma karjääris ma olen oma karjääri jaganud kolmeks. esimene kestis tuhande üheksasaja üheksakümnenda aastani. Need olid aastad enne kommunistliku režiimi kukkumist. ma töötasin Ungari väliskaubandusministeeriumi Saksa lauas ja vastutasin OED, suhete eest OECD-ga ning rahvusvaheliste suhete eest. nagu te näete, olen Ungari välissuhteid esindanud, tegelenud suhetega läänepoolsete riikidega ning mul on väga hea, head mälestused kõikidest nendest rahvusvahelistest projektidest, mida ma arendasin. kindlasti mängivad need projektid praegugi veel olulist rolli Ungari arengus. minu karjääri teine etapp sai alguse siis pärast tuhande üheksasaja üheksakümnendat aastat mulle usaldati ülesanne aidata Ungaril ühineda Euroopa Liidu ja NATO-ga. Euro-Atlandi integratsioon oli minu ala ning loomulikult pidime me järgima väga rangeid kriteeriume. just vastavalt nendele kriteeriumidele nõustusin ma ka Rahvusvahelise Kaubanduse Ministeeriumi juhtima. ma arvan, et minu tööga ministrina oldi rahul. mul õnnestus ka ehm, selle ministeeriumi orientatsiooni muuta läänelikumaks ning eh, kolmas faas minu karjääris oli siis Euroopa Parlamendis see oli minu meelest lühike aeg, aga me aitasime kõik kaasa Euroopa integratsioonile ja Euroopa arengule ning teisest küljest püüdsime edendada ka siis Euroopa väärtusi kodus Ungaris. loodan, et teie toetusega saan jätkata oma Euroopa karjääri, edendades euroopalikke väärtusi Euroopa Kontrollikojas mitte nüüd ainult Ungaris, vaid äh, kõikides liikmesriikides seoses kontrollikojaga. suur tänu ka härra esimehele kutse eest siia ning nüüd olen valmis vastama küsimustele, suur tänu. suur tänu. kas ma tohiksin paluda nüüd äh, raportööri proua Sõjalat äh, vastata, esitada küsimusi? suur tänu. tahaksin tervitada härra Pasakast siin eelarve kontrolli komisjonis. arvan, et tema töö ajal saavutasime me kon-, eelarve kontrolli komisjonis ja Euroopa Parlamendis suhet suhetes komisjoniga kõige suurema edasimineku, tegime väga tihedat koostööd volinik Kallasega, pidasime aktiivset dialoogi komisjoniga ning äh, täiustasime oma töömeetodeid. Äh, loodame, et te saate ka uue hinguse Euroopa Kontrollikotta tuua meie dialoog on olnud siiani väga hea. aga ma arvan, et ka kontrollikoja e-, e-, komisjonil oli või kontrollikoja esimehel oli oma roll selles. Te olete põhjalikult vastanud meie küsimustele, see näitab, et te olete sügavalt huvitatud Euroopast, sellest, et toimuks edasiminek te saate kasutada oma põhjalikke teadmisi selleks ning ma olen kindel, et kontrollikoda äh, muutub oma uues arengufaasis veelgi tõhusamaks. Te juhatasite eelarve kontrolli komisjoni Euroopa Parlamendis Te olite ühenduses ka liikmesriikide riigikontrollidega. Te nüüd äh, näete oma tulevasi suhteid? suur tänu, proua Jalasender tänan teid kui raportööri ja tänan teid ka äh, tunnustuse eest minu tööle selle komisjoni esimehena. mul on väga head mälestused nendest aastatest, mis ma veetsin siin Euroopa Parlamendis. me püüdsime järeldusotsuse protseduuri reformida, tegime koostööd Jan Mulderiga, Ingeborg Kressleriga, kolleeg Kasakaga ja meie eesmärk oli ühine, teha koostööd Kontrollikojaga õppida teineteist tundma, õppida tundma üksteise probleeme, täiustada järeldusotsuse protseduuri, korraldada paremini Euroopa vahendite kasutamise seiret. meil õnnestus protseduuri muutmine, ma arvan, et seda võib edukaks pidada. ja nende reformide valguses äh, oleme me nüüd huvitatud igapäevasest koostööst Euroopa Kontrollikojaga, et saavutada äh, ka eelarve täitmise positiivne otsus. väga oluline muidugi kogu töös oli see, et me äh, hakkasime kaasama rohkem liikmesriikide riigikontrolle Euroopa Parlament ja Kontrollikoda on saavutanud edu ka koostöös võitlemaks selle eest, et Euroopa rahastamine muutuks dünaamilisemaks, et see aitaks kaasa Euroopa majanduse taaskäivitamisele. just selle tööga, selle tööle tuleb keskenduda ja see muutub otsustavaks Kontrollikoja Euroopa Parlamendi vahelistes suhetes. suur tänu, härra Fasakas. ma arvan, et võib õigusega öelda, et äh, kontrollikoja töös on toimunud kvalitatiivne hüpe ja teie olete sellele aidanud kaasa. olles lugenud teie vastuseid, tahaksin nüüd keskenduda ähm, üksikasjalisematele küsimustele. rääkides auditeerimisvahendites, eri, eh, vahenditest liikmesriikides ütlesite te, oma vastustes, et Ungari auditeerimine erineb Euroopa Liidu auditeerimistavast. ma tahaksin rohkem kuulda sellest, sellepärast et uued koordineerimisvahendid, mis aitaksid tõhustada tööd liikmesriikide riigikontrollidega, vajavad täiustamist kas te saaksite välja tuua erinevused ja sarnasused Ungari auditeerimise, Riigikontrolli ja Euroopa partnerite vahel? tänan. suur tänu. alustaksin öeldes, et meie põhieesmärk on tihendada koostööd riigikontrollidega liikmesriikides, sest meil on ju ühine ülesanne Euroopa eelarve täitmise jälgimine. me oleme korraldanud erinevaid kohtumisi kontaktisikutega ja alati oleme püüdnud teha nii, et riigikontrollide audit, auditid või auditeerimismeetodid oleksid võrreldavad ja ühtlustatud. iseäranis nendes liikmesriikides, kus regioonid on väga tugevad, näiteks Saksamaal kõnelesin ma sõpradega ja olin üllatunud, kui kuulsin, igikontroll ei, ei saanud mingeid ettekirjutusi teha eh, liidumaade kontrollikodadele seega mingit tsentraliseeritud protseduuri ei ole, samas astusime me esimesed sammud juba selle poole ja eh, nõudsime, et liikmesriigid hakkaksid eh, riiklikke deklaratsioone esitama Euroopa vahendite kasutamise kohta. mõnedes liikmesriikides ei osutunud see võimalikuks, aga Ungari riigikontroll oli valmis seda tegema Ungari riigikontrolli esimees, kes ka minu kandidatuuri esitas ja kes on ka Intosai mm, president, on ühtlustatud auditeerimisprotseduuri ettepaneku juba teinud ja kui tema poole pöördutakse, siis äh, siis Ungari kontrollikoda on alati valmis abistama ja nõu andma, isegi kui äh, vahendeid napib see on üldine suhtumine Ungaris ja kindlasti peaksid ka liikmesriigid oma kinnitava otsuse esitama Euroopa Parlamendile ja Euroopa Kontrollikojale. Thank you, German. suur tänu, härra esimees, härra Fašakas, suur tänu, et äh, liitusite meiega täna ja mul on teile esitada kaks küsimust, kõigepealt Teie eluloo kirjeldusest äh, loen ma välja, et teil ei ole Riigikontrolliga mitte mingisugust äh, kokkupuudet seni olnud, kogemusi teil selles vallas ei ole ja teie äh, senised kohustused, sealhulgas ka eelarve kontrolli komisjoni esimeheks olemine ja tööstusministriks olemine, sellel kõigil ei ole mitte mingisugust pistmist sellega, mis on äh, Riigikontrolli roll, nii et äh, kuidas te kavatsete siis selles valdkonnas võtta endale nii suure vastutuse, kui teil sellele vastavat tausta ei ole? ja teine küsimus otseselt seotud esimesega. Te olete olnud äh, meie komisjoni esimees varem ja täna tahate te saada siis kontrollikoja liikmeks ja minu küsimus on, et kas te kiidaksite heaks äh, Euroopa Liidu kahe tuhande kaheksanda aasta institutsioonide eelarve, arvestades praegust Kontrollikoja arvamust. suur tänu, proua Andreasen, nende küsimuste eest, kuid ma ei ole teiega sugugi sajaprotsendiliselt nõus, kui te ütlete, et mul puuduvad kogemused äh, auditi valdkonnas äh, ja samas äh, te ütlete, et ma olen viis aastat selles äh, samas majas töötanud, äh, olnud eelarve kontro-, eelarve kontrolli komisjoni liige, ka selle esimees, kuid alates tuhande üheksasaja seitsmekümne esimesest aastast, sellele lisaks, kui ma ülikoolist tulin, olen ma tegelenud just nimelt selles valdkonnas, mis on hõlmanud ka väga palju audiitoritööd olen olnud ka järelevalvekomisjoni esimees äh, äh, riigiaparaadis ja olen riigiettevõtete äh, tegevust audi-, auditeerinud, andnud ka väga palju heakskiite, nii et minu meelest ma olen täiesti kvalifitseeritud Kontrollikoja liikmeks saamaks. nüüd kriteeriumite paikapanemisel äh, ütlesime me väga selgelt välja, et Euroopa Kontrollikoja huvides on koondada inimesi kõikidest äh, äh, valdkondadest, sellepärast on olnud nii eksperte kui ka praktikuid äh, Kontrollikoja äh, Eh, liikmete seas, sellepärast et kogu töö teeb ju ära ometigi Kontrollikoja personal, kes on eh, eksperdid selles küsimuses, kuid mul on nii kvalifikatsioon kui ka kogemus eh, selles küsimuses, sellepärast et ma olen ka veel muuseas äh, ametlikult tunnustatud audiitor, riiklikult tunnustatud audiitor, nii et äh, ma olen täiesti kvalifitseeritud nüüd eelarve heakskiitmine, see on võimalik ainult siis, kui me oleme saanud positiivse tassi koos äh, Siim Kallasega kui ta oli veel vastutav volinik, tegelesime selle asjaga pidevas koostöös ja oleme vaadanud asjale holistlikult. viis aastat tagasi oli umbes kuuskümmend protsenti kõikidest tehingutest äh, küsitava väärtusega tänaseks on see kaks korda vähenenud, selliste kahtlaste, nii-öelda kahtlaste tehingute arv, neid on kolmkümmend protsenti, nii et ma tegelikult ei saa teile praegu otsust anda, sellepärast et eelarve kiidab lõppkokkuvõttes heaks äh, siiski Euroopa Parlament. kuid äh, trende uurides siis on selgelt äh, näha, et viimase viie aasta jooksul on olnud edasiminek väga selge ja muidugi on peaasjalikult komisjoni ülesanne neid tulemusi parandada Ingeborg Gress, Ingeborg Gressleri algatus aitas sellele kindlasti jõudsalt kaasa ja mul on väga hea meel selle üle, et komisjon on sisse toonud sisekontrolli e, ja kontrollimehhanismid, mis siis on e, eriti e, suunatud kõige riskialtimale valdkonnale, põllumajandustoetused et veel kord, mina ei hakka siin küll kommenteerima seda, kas Euroopa Parlament ähm, eelarve täitmise heaks kiidab või mitte, kuid positiivsed on need arengud kindlasti olnud viimasel ajal, härra Hatsimarkakis. suur tänu, härra esimees. kõigepealt äh, vastupidiselt kolleeg Andreasele ütleksin ma, et äh, mul on hea meel, et äh, kontrolli kotta kuuluks keegi ka, kellel on poliitilist mõistmist ja ülevaadet sellepärast et neid, kellel on äh, arvude kohta äh, pädevus, äh, neid meil on, kuid meil on vaja ka kedagi, kellel oleks poliitilist mõistmist. nüüd mul on tekkinud mõningad kõhklusi selle dokumendi suhtes, mida, mis komisjonile saadeti pool tundi enne selle koosolekut me oleme juba kaua tegelenud äh, teie toimikuga, ma leian, et selline tegevus ei ole hea, ma arvan, et me ei tohiks seda dokumenti, nii hilja saadetud dokumenti ka arvestada. ma küll austan kolleeg Deutschi, kes selle dokumendi saatis, kuid sellegipoolest pool tundi enne koosoleku algust selliseid kirju ei saadeta. nii et ma võin öelda, et äh, erialaselt mingisuguseid kõhklusi mul teie kandidatuuri osas ei ole ma võin teile muidugi küsimusi täna esitada, millele te võite kindlasti väga lihtsalt ka vastata, nagu ma teid tunnen. aga ähm, mind, mind huvitaks teie võõrkeelte äh, oskus. seda küsimust alahinnatakse, sellepärast et äh, kontrollikojas on kolm põhitöökeelt ja kui neid piisavalt ei osata, siis äh, teie tööd see takistab, nii et ma sooviksin teada, millised on teie saksa, inglise, prantsuse keele oskused? härra Fatsakas, suur tänu teile selle küsimuse eest. siin on esimene kord, kus ma siin eelarve kontrolli komisjonis rääkisin ungari keeles. kui ma olin esimees, siis ma rääkisin äh, loomulikult inglise keelt. ja alati, kus on olnud võimalik, siis ma olen üritanud oma seisukohti edastada saksa keeles, mis mulle suurt rõõmu valmistas. täna me ennelõunal meil oli ka väga hea ettevalmistuskoosolek ja seal seda küsimust juba esitati ning küsiti mu käest, kuidas on selle kolme võõrkeelega. ning äh, seal ma kuulsin, et oma üllatuseks, et kontrollikojas on ainult kaks äh, ähm, võõrkeelt, sest mina olin kindel, et seal räägitakse prantsuse, saksa, inglise keelt. mind teatakse Ungaris kui äh, härra Saksamaad, mina olen meie mees Saksamaal nii-öelda. ma olen juba aastakümneid tegelenud äh, Saksamaa teemadega, ma olen ka inglise keelt äh, õppinud aastaid. ja nüüd, kus ma olen töötanud ka parlamendis äh, viis aastat, siis ma olen ka inglise keeles saavutanud väga kõrge taseme mm võib-olla see minu inglise keele oskus ei ole nii kõrgel tasemel kui minu saksa keel, aga sellegipoolest ka prantsuse keeles ei lase ma ennast maha müüa. aga nüüd veel teie märkuste juurde tagasi. kõigepealt, mis puudutab poliitilist äh, pädevust, siis ma üritasin oma äh, vastustes väga diplomaatiliselt öelda seda, et ma ei ole kunagi olnud poliitik, vaid pigem tehnokraat. kuni kahe tuhande viienda aastani ei olnud ma ka partei liige, alles. nii et ma ei pea siin loobuma ka mingisugustest poliitilistest äh, ametikohtadest ega ka välja astuma kuskilt parteidest. ja ma olen alati igasuguseid Ungari poliitikaid, tegevusi alati näinud seoses ähm, Euroopaga. Teie äh, märkus puudutas seda poliitilist ülevaadet. mina ütleksin, et just selle ekspertteadmisega sooviksin ma vaadata ka oma äh, poliitilisi äh, teadmisi. mis puudutab nüüd seda dokumenti, siis ma ütleksin, et see on äärmiselt äh, absurdne. siin kirjutatakse, et ma olevat olnud agent või spioon. ma olin ministeeriumi töötaja ja see loomulikult tegi koostööd Siseministeeriumiga. aastal kaks tuhat kaks, kui oleks esitatud küsimus peaministri kohta, siis oleks vastavast ministeeriumist ka toimikuid küsitud. ja, ja äh, härra Deutsch, sellisel juhul ähm, ma arvan, et ei peaks küsima, kust saada neid dokumente, kust saada infot teie tegevuse kohta aga ministeeriumid tegid tollal siseministeeriumiga koostööd. tollal ka paluti, et need toimikud avalikustataks, et kõik näeksid, millega tegu oli, milliste teemadega seal tegeleti, kuid igal juhul mina ei ole see mingi salaagent. Need dokumendid ootavad veel avalikustamist ja sellisel juhul ka see olukord selgub selles, see, kes äh, mainis mind koos ülejäänud üheteistkümne isikuga, kellest neli olid samuti ministrid, äh, kes nimetas mind spiooniks, tema on äh, meie ees juba vabandanud. nüüd, mis puudutab äh, miiklennuki ostmist Venemaalt äh,, siis see oste ei olnud seotud meie firmaga ning ähm, ka selle koosole-, selle komisjoni esimees äh, vabandas minu eest ja tänas mind nende selgituste eest, samuti ei ole ma äh, mingites, ei ole minu vastu esitatud mingisuguseid kohtuhagisid ja tänapäevani vaadatakse, mäletatakse väga positiivselt, äh, kuidas äh, minu juhitud ministeeriumi töö ümber struktureeriti ning äh, ka praegused ministrid on mind selle eest tänu, tänanud. nii et tõesti väga kahju, et selline dokument nii hilja saadeti, et mul ei olnud varem aega sellele vastata, aga ma igal juhul ma olen avatud kõikidele küsimustele, tänan. härra Deutsch, palun suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandast aastast ennem kommunismi kokkuvarisemist ja enne minu poliitilise karjääri algust äh, olen ma alati olnud äh, Euroopa-meelne poliitik ja ma olen alati arvanud, et poliitilised institutsioonid, nagu näiteks Euroopa Parlament, peavad olema alati kaasatud sellistesse olulistesse ametisse nimetamistesse, nagu seda on Kontrollikoja liikmete määramine. Euroopa avalikkus äh, peaks olema kursis äh, sellega, kas kandidaadid on oma kohtadele sobivad või mitte. austatud saadikud, ainult läbi sellise avatud dialoogi saame me oma tööd korralikult teha. me peaksime oma otsuses rajanema kolmele põhjusele. kõigepealt sõltumatus, erapooletus ning äh, väärikus. antud kandidaadi puhul on mul probleeme viimasega väärikusega ja minu meelest see, et härra Fašaka seal puudub väärikus, äh, on äh, põhjuseks, miks ta ei sobi oma kohale. härra Fašakas sekkub härra esimees me ei hinda siin kandidaadi isikuomadusi, te võite esitada küsimuse, kui soovite. ja siis me hindame kandidaati pärast, siin ei ole mingisugust avalduste tegemise aeg praegu, vaid küsimuste esitamise aeg, nii et kui teil on härra Fasakasele mõne küsi-, mõni küsimus, siis palun esitage see. see, kas ta sobib sellele ametikohale või ei, selgub hiljem, nüüd on aeg küsimustele. härra esimees, mul ongi siis kolm küsimust härra Fažakasele. eelarve kontrolli komisjon, mille esimeheks ähm, härra Tšabotš Vasakas miks äh, ei öeldud tollal otseselt välja, et tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuendast kaheksakümne üheksanda aastani töötas äh, härra Fašakas äh, kommunistliku salaluureteenistuse agendina härra Fašakasel olid kõik võimalused seda tunnistada, kahjuks pole ta seda teinud. teiseks, miks härra Fašakas ei teavitanud meid sellest, et üheksa aastat tagasi oli härra Fašakas seotud väidetavalt ühe korruptsioonijuhtumiga, mis oli seotud relvamüügiga ning Ungari parlamendi eh, riikliku julgeolekukomisjoni ees pidi härra Fašakas ka käima, miks te seda välja ei öelnud, kui ta kandidatuur üles seati? ning teiseks, eh, kolmandaks, miks ei ole härra Fašakas avalikustanud seda, et äh, olles äh, valitsuse liige, äh, riigikontroll kontrollis küll tema ministeeriumi tööd, kuigi samas on teada avalikult ka Riigikontrolli koduleheküljel, et igal aastal tuli sellest ministeeriumist selliseid juhtumeid, kus vahendeid oli vääriti kasustatud. miks ei ole härra Fašakas avalikustanud, et ta on olnud luureagent, teiseks, miks ta ei ole avalikustanud seda, et ta on korruptsioonijuhtumisse olnud kaasatud ning miks on ta eitanud seda, et tema ministeeriumis on olnud äh, äh, varade vääriti äh, kasutamist? härra esimees, ma tahaksin korda seda, mida ma ütlesin oma, meie istungi alguses, tehke nii lühidalt kui võimalik. kui üks kõneleja võtab neli minutit küsimuste esitamiseks, me ei jõua mitte kuhugi. härra Fasakas. suur tänu, härra esimees. ma ei täna ta neid, ma ei täna teid nende küsimuste eest, sellepärast et need kolm küsimust on tegelikult äh, Äh, süüdistused, millel ei ole mingisugust alust. minul ei ole minu meelest küll väärikusega mitte mingisuguseid probleeme. kahju on muidugi sellest, et see info jõudis minuni alles pool tundi tagasi. kui mind riigisekretäriks tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuendal aastal nimetati, siis äh, julgeolekuinstitutsioonid kontrollisid mu tausta ja kui ma Ungarisse tagasi jõuan, siis ma saadan härra Deutschile isiklikult äh, nende institutsioonide aruande, milles on selgelt kirjas, et me ei ole mitte kuidagi, mitte kunagi olnud seotud salateenistuste tööga. nüüd see, et äh, Siseministeerium, mis minu kohta toimik on, see on täiesti tavaline ministeeriumi töötajate jaoks äh, siis kommunismi varisemise eelsel ajal, see ei tähenda seda, et ma olen olnud salaagent. kui ma olin Kreis, Daimler Chrysleri esindaja, siis äh, olin ma tõesti kaasatud relvamüüki ja eh, Rahvusliku Julgeolekukomisjon eh, uuris seda kaasust, mind kutsuti selle komisjoni ette, kuid pärast seda siis vabandati minu eest ja kõik süüdistused minu suhtes võeti selle komisjoni poolt tagasi. kolmandaks, eh, Riigikontroll on alati väga positiivselt rääkinud minu ministeeriumi oleku ajast Need süüdistused, mida te siin kordasite, tulid esimest korda esile juba aastal kaks tuhat kaks. ma olen olnud Euroopa Parlamendi äh, valitud saadik äh, ja ausalt öeldes äh, need süüdistused polegi rohkem enam esile tulnud kui ainult siis algselt aastal kaks tuhat kaks. muuseas, mulle on antud üks Ungari Vabariigi kõrgemaid autasusid, isegi opositsiooni eh, esindajad on minu tööd eh, kiitnud ja seega mul jääb siin täna ainult kinnitada teile, et eh, minu väärikusega küll ei ole probleeme ja ma olen alati valmis vastama tulevikuski küsimustele. järgmine küsimus, selleks on aega pool minutit, sest et aeg on läbi. suur tänu, härra Fatsakas, me tõesti tunneme üksteist väga hästi ja oleks väga hea, kui me oleksime varem saanud infot nende süüdistuste kohta. see on väga oluline teie tuleviku jaoks. ja seetõttu ma usun, et meie äh, koostöö saab olema kindlasti väga hea, sellepärast et teie olete tõesti üks äh, ainukesi kandidaate, kes tunneb seda tööd ka rohkem meie vaatevinklist ja seetõttu oleks tähtis, et me saaksime natukene rohkem infot äh, härra Fatsakas, kuidas, kas ma tohin vastuküsimuse esitada, et kindlasti ma teen vastava avalduse. loomulikult ma esitan oma vastuväited. kindlasti täna ka koosoleku jooksul, nii et te võite protokolli kirja panna selle, mida ma juba ütlesin. veel kord, eh, proua Kresla, me tunneme üksteist juba kaua ja mitte kunagi selle aja jooksul pole väidetud ega mainitud, et aastal kaks tuhat kaks oleks äh, mina koos nende teiste kõrgelt hinnatud isikutega äh, äh, kuidagi nende süü-, neid äh,, nende süüdistuste osas ka äh, tõesti kahtlustatud olnud, sellepärast nagu ma ütlesin, tollal oli asi niimoodi, et kõik, kes töötasid ministeeriumis, neil oli toimik siseministeeriumis, suur tänu. suur tänu, härra Fassakas ja nüüd jõuame järgmise kuulamise juurde. Leedu ametiasutuse nimetatud kandidaadi kuulamine, äh, kuulamise juurde tuleme nüüd ja proua Raasa Budbergite. tisztelt elnök úr, csak a későbbi félreértések elkerülése véget, hogyha a minden kétség. Äh, härra Deutsch, härra esimees, äh, ma tahaksin veel ähm, asju natukene selgitada, et ei tekiks vääritimõistmisi. kui äh, me suudame tõendada seda, et härra Šabotš Fasakas ei ole täna siin rääkinud tõtt, siis mis siis juhtub? kas me tuleme asja juurde tagasi homme? härra Deutsch, nagu ma ütlesin juba varem, me räägime nendest asjadest homme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 Allora, benvenuta. Le comunico che eh, a 5 kallid kolleegid. Teil, proua Budbergite, on viis minutit sissejuhatavaks sõnavõtuks ja siis järgneb ähm, raportööri küsimuste voor, mis kestab kümme minutit ja sellele siis juba ülejäänud parlamendisaadikute aeg, nii et teil on viis minutit sissejuhatuseks. okei okay.. proua Putbergitel pole kahjuks mikrofoni. And gentlemen, it's a great suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad, mul on taga, täna väga hea meel ja suur au seista teie ees ja rääkida teiega koos äh, sellest, kuidas mina saaksin panustada Euroopa Liidu eelarve tõhusamasse täitmisesse, kui mind Kontrollikoja liikmeks nimetatakse. juba kahe tuhande kuuendal aastal oli meil suur privileeg äh, seista eelarve kontrolli komisjoni ees Euroopa Parlamendis selleks, et jagada teiega kogemusi äh, Leedu parlamendi ja Riigikontrolli töö vahel ja et kuidas see koostöö kõige tõhusamalt saaks mõjutada avaliku sektori vahendite eh, usaldusväärset haldamist. ma olen täiesti veendunud, et tänane kuulamine on suurepärane võimalus mulle luua alus eh, teiega pikaajaliseks koostööks. minu terve senine eh, karjäär on seotud avaliku sektoriga. ma olen olnud täidesaatev ametnik mitmes ministrites, ministeeriumites, vabandust, ja Riigikontrollis ning olen otseselt olnud seotud äh, Riigikontrolli auditeerimistööga ja avaliku vahendite kontrollimisega ma olen täiesti veendunud, et minu professionaalsest pädevusest piisab ja minu kogemusest piisab. minu isikuomadused on ka vastavad äh, sellega, et mind saaks nimetada kontrollikoja liikmeks ma olen veendunud, et need väärtused, mida ma olen järginud aastaid, võimaldavad mul mõista, kui oluline on inimeste lootustele vastu tulla. lootused, mis on siis seotud paremas ja tõhusamas Euroopa Liidus elamisega. riigikontrolörina töötasin ma sõltumatult, olin objektiivne ning erapooletu. ma tahaksin teile ting-, kinnitada seda, et juhul, kui mind Euroopa Kontrollikoja liikmeks nimetatakse, kavatsen ma ka selles ametis olla kindlasti sõltumatu, minu tegevus keskendub aud-, auditeerimisstandarditele ning äh, teistele nõudmistele. ma näen minu tegevuses kahte konkreetset suunda Kontrollikojas. kõigepealt range äh, rahvusvaheliste auditeerimisstandardite järgimine ning Kontrollikoja standardite järgimine. teiseks Äh, tõhus äh, töö siis liikmena erinevates grupeeringutes ning kolleegiumi äh, liikmena. ma kavatsen olla kindlasti proaktiivne oma tegevuses ning üritan siis kohtu, kontrollikoja, vabandust, strateegilisi eesmärke täida, täita, et maksimeerida audi-, aud-, auditite äh, üldist mõju ja tuleks nende tõusust suurendada. minu meelest tuleks kontrollikojas läbi viia järgmised muu- äh,, muutused. kõigepealt tuleb suurendada nii kvaliteeditagatisi kui ka kvaliteedikontrolli tegevust, tuleb optimi-, optimeerida nii auditi kui ka teised ressursid ning tuleb äh, läbi viia rohkem tulemusauditeid. mina äh, olen tõsine koostöö toetaja, minu meelest peaks paranema Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide institutsioonide ja Kontrollikoja vaheline koostöö, kõigepealt on koostööd vaja selleks, et vältida topelttööd ning erinevusi seadusandluse tõlgendamisel. kontrollikoja ja Euroopa Parlamendi vaheline koostöö on ülioluline. seda on näidanud ka minu viieaastane kogemus äh, Rahvusparlamendis töötades. ainult hästi toimiv äh, avaliku vastutuse tsükkel, kus kõik teavad oma kohustusi ja käituvad vastavalt äh, seatud reeglitele, võib olla aluseks äh, paremale avaliku sektori vahendite kontrollile. ma toetan eelarve kontrolli komisjoni liikmete ettepanekut tuua sisse arutelu Äh, riiklike juhtimisdeklaratsioonide osas, äh, kinnitava avalduse osas, äh, säilitava riski osas ja li-, reeglite lihtsustamise osas, need küsimused on juba mõnda aega olnud kontrollikoja Euroopa Parlamendi töökohtumiste päevakorras Euroopa Komisjonis, aga ka liikmesriikide riigikontrollis Äh, seni pole aga mitte ühegi osas selget vastust. austatud parlamendisaadikud, mul on väga hea meel teile kinnitada seda, et ma tahaksin leida vastuseid äh, potentsiaalsetele küsimustele koos. ma tahaksin teid äh, kindlasti kuulata kui Ühendatud Euroopa kodanike esindajatena, ma tahaksin teada, millised on teie vajadused ja eesmärgid kui mis ja samas me peaksime keskenduma eesmärkide siis õigeaegsele ja järjepidevale täitmisele ja loodetavasti see kõik panustab äh, Kontrollikoja töösse. ma olen muuseas veendunud, et tegemist on ühe kõige paremini toimiva avaliku kontrolli institutsiooniga muuseas Euroopas. suur tänu äh, kuulamast ja, ja olen nüüd valmis kuulama ise teie küsimusi. suur tänu ja proua Aele Sender. suur tänu, härra esimees tere tulemast ka proua Putbergitele. tõesti, te olete hea ähm, eeskuju selle kohta, kuidas endine minister, te olite nii näiteks siseminister, äh, kuidas endisest siseministrist saaks ka hea kontrollikoja liige Te olete kindlasti pädev selle ametikoha täitmise jaoks. ma vaatan siin ka teie vastuseid, te ütlesite, et kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest jagatakse ähm, jagatud pädevuse alusel. ja siin te räägite auditist ja riiklikest kontrollikodadest, Euroopa Kontrollikojast. Ähm, siin on, äh, mil-, millist pädevuste jagamist te näite nende organite vahel? nüüd aastast kaks tuhat kümme on olemas ka riiklik äh, büroo. see äh, tegu-, tegeleb ka kontrollikoja analüüsidega kuidas te näete seda tööd jätkumas tulevikus Euroopa tasandil täna? Aš norėčiau pasakyti tikrai, kad nors atsakomybė už biudžeto Europos Sąjungos tahaksin teile öelda, et Euroopa Liidu eelarve täitmise vastutus jaguneb Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahel, aga vastutus ei ole äh, võrdselt jagatud täna ei saa ma veel öelda, et kontrollikoja liikmed peaksid endale vastutuse võtma ja e, aluslepingute sätete e, muutmist nõudma, aga ma arvan, et võimalusi on. selleks, et auditeerimist parandada e, ja just liikmesriikides. arenguruumi on nii on, on ka liikmesriikide riigikontrollides, ma räägin auditeerimissüsteemist, sertifitseerimisest ja Euroopa Liidu vahendite rakendamise kontrollist. kontrollikoda peaks tihedamat koostööd tegema liikmesriikide riigikontrolli asutustega ning püüdma nende töö tulemusi parandada, aga ma tean, et Euroopa Kontrollikojal on väga raske niisuguse audit, auditeerimisjuhi kohale asuda, väga raske on mõista erinevaid liikmesriikide auditeerimissüsteeme, aga me peame tule, toetuma eelkõige aluslepingute sätetele ja kaaluma siis sellest lähtudes, kas on võimalik midagi muuta või mitte suur tänu. see mõte iseenesest on hea, aga asjad muidugi lähevad järjest keerulisemaks. oma vastutes, vastustes rääkisite, et te, te tahate senisest tehnokraatlikust lähenemisest eemalduda te olete pigem selle poolt, et kõik osalised mängivad aktiivset rolli vastavalt oma ülesannetele, kujundamaks üldist finantsjuhtimise kultuuri. ma ei tea, kas te olete väljendanud siit head tahet või on teil ka mingeid korrekt-, konkreetseid mõtteid, kuidas tehnokraatlikust lähenemisest üle saada? Te olete väga entusiastlikult kiir-, kirjeldanud seda, kuidas kõik on kaasatud äh, jõulisse töösse, aga, aga kuidas te seda ette kujutate? ma tahaksin veel kord rõhutada, et äh, Lissaboni leping kutsub üles tõhustama Euroopa Kontrollikoja ja Riigikontrollide vahelist koostööd vastutus langeb siin Euroopa Kontrollikojale. oma kogemuse põhjal võin öelda, et nii riiklikud kui ka rahvusvahelised organisatsioonid ei mõista alati tõhusa vahendite kasutamise tähtsust. ma räägin siin auditeerimisorganisatsioonidest meie ülesanne on mõista seda, et auditeerimistulemusi võib kasutada eh, hiljem. ja algatus võib tulla Euroopa Kontrollikojalt, eh, ning sellest võiks kasu saada ka äh, liikmesriikide riigikontrollid, loomulikult kui andmed on tõendatud. kontrollikojas on vastav töögrupp ka olemas. töögrupi töö eesmärk on viia sisse muudatused kinnitava avalduse struktuuri ja samuti selleks, et saada häid tulemusi ka liikmesriikide riigikontrollidelt. kui leitakse kontrollisüsteemis puudusi, siis äh, tavaliselt kõige suurem osa nendest puudustest puudutab just äh, liikmesriike või vähemalt Kontrollikoja andmed on sellised. täna kahjuks ei saa ma äh, äh, üksikasjalisemalt rääkida sellest, mis ma teeksin, kui ma kontrollikoja liige oleksin, aga ma arvan, et me peame kõik üheskoos vastuseid otsima. niisugune lähenemine võiks meie legitiimsust, aga ka Euroopa vahendite kasutamise tõhusust tõsta suur tänu, mina sooviksin professor Kaitelt äh, nüüd lühemaid vastuseid paluda, sellepärast et meil on väga palju küsimusi veel. tõesti, te rääkisite koostööst ja pidevast infovahetusest. Äh, infovahetusest Riigikontrollide ja Kontrollikoja vahel, aga nüüd küsiksin teie käest sõltumatuse kohta alusleping sätestab kohustuse mm, teha koostööd ähm, liikmesriikide riigikontrollidega, äh, samas säilitades kontrollikoja sõltumatuse. ma võin teile kinnitada, ma tean väga hästi, mida tähendab sõna sõltumatus. aga koostöö täna ei ole veel piisavalt aktiivne. võib-olla saaks seda tõhustada liimadeklaratsioonile rajanedes. liimadeklaratsioon räägib samuti eh, Riigikontrolli asutuste sõltumatusest. praegu peame mõtlema, kuidas kontrollikoja ja liikmesriikide kontrolliasutuste koostöö kõige viljakam oleks. usun, et kõige olulisem liikmesriikide kontrollikoda või kontrolliasutuste puhul on muidugi, mm, muidugi sõltumatus, aga mitte ainult. väga tähtis on aruandluskohustus. ja riigikontrollid peavad olema aruandluskohustused eelkõige oma rahva ees, näiteks siis oma valitud, oma riigis valitud parlamendi ees. ühest küljest tuleb säilitada sõltumatus, aga teisest küljest arvan, et nii Kontrollikoda kui ka eh, Riigikontrolli asutused peavad eelkõige vastama kodanike õigustatud ootustele. suur tänu. ma nõustun samuti, et ennetavaid järeldusi ei ole vaja teha, aga tahaksin siiski sõna võtta. mina toetan äh, Rasa äh, Budbergite kandidatuuri, sest ma tean, et, et tal on tohutud kogemused, ma tunnen teda juba viis aastat ja viie aasta jooksul on ta suutnud Leedus täiesti uue auditeerimissüsteemi üles ehitada. auditeerimissüsteem on väga kvaliteetne, ähm, depolitiseeritud, hästi ettevalmistatud personaliga. ja peab ütlema, et äh, Rausa Budvergite on üheksa kandidaadi seas vist ainus naine. muidugi tuleks maksumaksja raha kasutada tõhusalt, aga kuidas te seda ette kujutate? mul ei ole eriti palju aega, seega poliitilisi aspekte nagu eelarvereform ja ühise põllumajanduspoliitika reform ma ei tahaks siin käsitleda. ma ei hakka ka kõnelema finantsmääruse kohaldamisest. pigem viitaksin siin kahe tuhande üheksanda aasta Euroopa Kontrollikoja arvamusele Euroopa eelarve täitmise kohta. vaatamata viimastele positiivsetele arengutele ja ekspost analüüsile, mis, millega eh, Euroopa Kontrollikoda esitas eelarve täitmise kohta, tuleb tunnistada, et on mitmesuguseid probleeme või on selliseid aspekte, mis ei ole, mis, mis on kaugel täiuslikust samas on ka vigu. ja nagu te teate, tuleb siin kõigepealt rääkida Ühtekuuluvusfondi kulutustest, see moodustab Euroopa eelarvest ühe kolmandiku ja äh, seal on avastatud ka kõige rohkem vigu ja määr on seal lausa üksteist protsenti. minu arvates riigikont-, kontrolörina arvan siis et, äh, et üksteist protsenti on lubamatu veamäär Euroopa Kontrollikoda samas annab iga aasta välja ka soovitusi kontrollisüsteemi täiustamiseks. muidugi, igal aastal on need soovitused väga olulised. ja mul on hea meel ka, et äh, liikmesriigid on püüdnud kontrollisüsteemi täiustada Euroopa Komisjon koostab vastavat tegevuskava. ka see vajab veel täiustamist. ja ma tahaksin ka öelda, et kogu reeglistik on väga keerukas, seetõttu oleks vaja kaaluda protseduuride lihtsustamist, iseäranis kui me räägime hangetest, hankeprotseduuridest. mingeid kindlaid kriteeriume ei ole, seetõttu ongi mitmeid probleeme tekkinud ja reegleid oleks vaja lihtsustada. selleks, et asjad oleksid kõigi jaoks selged ja selleks, et eelarvevahendeid ka kasutataks seaduspäraselt. Eh, proua Andreasen, proua Putbergite ma tervitan seda, et eh, teie taust on Riigikontrollis, olnud ja ma olen täiesti veendunud, et te olete väga hea kandidaat Kontrollikoja liikmeks ja ootan põnevusega arutelusid ähm, teiega tulevikus. Te viitasite sõltumatusele ja ma tahaksin teada, mida te arvate sellest, et Euroopa Liidu Kontrollikoda on Euroopa Liidu institutsioonidest üks, keda rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest ja kas sellises olukorras see institutsioon saab olla siiski täiesti sõltumatu? ja teine küsimus puudutab äh, teie väljendusele küsimuses seitse, te ütlete, et te legaalsuse või rikkumiste puhul mitte mingisugust tolerantsi üles ei kavatse näidata, eriti korruptsiooni puhul. kas te arvate, et, et tänane kinnitav avaldus on kompromissiks seoses eelarve seaduspärasuse osas? arvestades seda, et väga suur osa eelarvest on tegelikult saanud negatiivse hinnangu täitmise osas. audiitorina te kindlasti teate, mida ma selle all silmas pean ning äh, kas te kavatsete endast anda kõik selleks, et äh, kõikide liikmete finantshuvide deklaratsioon äh, avalikustataks, nii nagu on komisjoni liikmete puhul? iš tiesų klausimas dėl bet kokios aukščiausios. suur tänu. küsimus, mis puudutab uue kõrgema audiitorkoja sõltumatuse kohta, kui tegemist on äh, liikmesriigi tasandil valitsuse osana, siis Leedus näiteks on see samamoodi, meie äh, Riigikontroll saab vahendeid ometigi valitsuselt. nii et see on samamoodi ka siin. nii et muidugi me oleme Rahandusministeeriumist mõneti sõltuvad, kuid minu kogemus on siiski näidanud seda, et Euroopa Kontrollikoda rahastatakse küll jah samamoodi, kuid kindlasti Kontrollikoja ei peaks endast laskma mõjutada nendest institutsioonidest, kes on eelarvepädevad. ma äh, austan kõrgelt neid li vanu liikmesriike, kus Riigikontrolli rahastatakse otseselt, finantseeritakse otse ja see kindlasti tagab suurema sõltumatuse ma olen Euroopa Kontrollikoja aruandeid lugenud, kinnitavaid avaldusi lugenud ning eriaruandeid ja olen Euroopa Kontrollikoja tulemustega täiesti kursis ja ma olen täiesti veendunud, et Kontrollikoda on olnud oma tegevuses sõltumatu ning ei äh, öö, ole oma avaldustes sugugi arvestanud sellega, kust tema tegevuseks vahendid tulevad ma võin teile kinnitada, et kõik korruptsioonijuhud, igasugused pettused on kõige suurem oht üldse demokraatiale ja ühegi riigi või ühegi ühenduse majandusliku arengu peamine takistaja. ma olen riigisektoris töötanud aastaid ning ma olen alati võidelnud igasuguse pettuse või korruptsiooni ilmingu vastu. ma olen veendunud, et see on ikkagi väga positiivne, et korruptsiooni või äh, pettuste puhul äh, liikmesriikide tasandil või Euroopa Liidu institutsioonide tasandil on nende arv siiski vähenemas. muidugi neid tuleb ikka ja jälle ette, kuid igal juhul peavad kõik kontrolli tegevad institutsioonid järgima rahvusvaheliste auditeerimisstandardeid, rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid. meie tegevus muidugi ei ole pettuste vastane võitlus. see on ikkagi iga institutsiooni oma töö, iga institutsioon, kes avalikult sektorilt vahendeid saab, peab ise pettuste vastu võitlema oma süsteemis, kuid muidugi audiitorid tegelevad sellega ka, sest see on kõi-, peamine oht demokraatiale, mis otseselt rikub meie kodanike õigusi. ja nüüd teie kolmas küsimus. ma olen valmis omalt poolt äh, avalikustama kõik minu ja minu perekonnaliikmete finantshuvid praegu olen ma endiselt veel ametis Leedu riigikontrolörina ja vastavalt Leedu seadusandlusele on finantshuvide deklaratsioon avalik. suur tänu, härra esimees. esimene küsimus puudutab keeleoskusi Te oma sissejuhatava kõne esitasite inglise keeles, see oli hea, aga kas te oskate ka inglise või prantsuse keeles küsimustele vastata, see huvitaks mind. ja teine küsimus. see puudutab äh, Euroopa äh, prokuratuuri, mis on ka Lissaboni lepingus ette nähtud. kas te toetate sellist instrumenti? või leiate, et äh, Kontrollikoda peaks tegema koostööd prokuratuuriga? Yes, The treaty provide possibility to jah, leping on ette näinud seda, et Euroopa Liidus on tulemas prokuröri ametikoht ja ma toetan kõiki neid äh, mõtteid, mis aitaksid meie vastutuskohustust suurendada ja mis aitaks meid kontrolli all, meil kontrolli all hoida äh, ebakõlasid kas siis tehingutes või, või meie arvepidamises äh, laiemalt kuid ma pelgan, et võib-olla ei olegi nii lihtne leida ühiseid lahendusi kahekümne seitsmele liikmesriigile. sellepärast, et tegemist ei ole ju siduva kohustusega liikmesriikidele. ja võib-olla täna me peaksime natukene rohkem tähelepanu pöörama tihetamale koostööle Olafi, Eurojusti teate, ja teiste institutsioonide vahel, kes on siis äh, jah, teiste ametlike institutsioonide vahel, härra Deutsch. Hmm. suur tänu, härra esimees. jällegi on aega vähe, samas räägime väga olulistest küsimustest Euroopa jaoks kuidas on äh, seitsme sekundiga üldse võimalik vastata, esitada küsimus ja veel nelja sekundiga vastata. aga ma üritan oma siis ajast kinni pidada. esimene küsimus. millisena, millised valdkonnad teie meelest Euroopa Liidu eelarves vajaksid suuremat tähelepanu ja võib-olla kontrolli karmistamist järgnevatel, järgnevatel aastatel, minu teine küsimus Te ütlesite, et uus eelarvepoliitika läheb kaugemale küll tänase kuulamise teemadest, kuid samas see Kontrollikoja tohutu kogemuste pagas võiks võib-olla olla ka kuidagi äh, esil avalikus arutelus eelarvepoliitika muutmise osas, mida komisjon ja nõukogu kavatsevad algatada ma olen täiesti veendunud, et Kontrollikojal oleks ka soov midagi selle kohta öelda. ja tervitan seda, et meil on ka üks naiskandidaat siin kandidaatide seas, eriti täpselt äh, nädal pärast rahvusvahelist naistepäeva. proua Putbergite, teie esimesele küsimusele vastates äh, pöörduksin ma viimase äh, eriaruande poole Kontrollikojast, kus toodi välja Euroopa Komisjoni kõige suuremad riskivaldkonnad, ma olen Kontrollikoja arvamusega nõus, et kõigepealt kontrollimehhanisme tuleb tõhustada ja siis, mis puudutab äh, lubatud riskimäära, on ju oluline see, et kui suured on ähm, kontrollile minevad kulud, kui me räägime näiteks ühtekuuluvus- või põllumajandusfondidest, siis äh, mõnikord läheb kontroll maksma suisa neli protsenti, teinekord null koma mingi protsent ähm, kogu projekti maksumusest, nii et võib-olla sellele tuleks jah, rohkem tähelepanu pöörata. ja teine asi, mida ma kindlasti kordaksin, on see, et minu meelest oleks mõistlik kui reegleid lihtsustataks, eriti mis puudutab abikõlbulikkust. ja oleks ilmselt ka mõistlik see, kui me teeksime väga tihedat koostööd liikmesriikidega kuivõrd enamus äh, ebakõlasid äh, ei teki sugugi mitte komisjonis, vaid liikmesriikides. Need oleks siis need peamised aspektid. ma olen veendunud, et kõik meie jõupingutused peaksid olema suunatud just nendesse valdkondadesse nüüd küsimus selle kohta, kuidas me saaksime tagada selle, et vahendeid kasutatakse senisest tõhusamalt ja et kuidas teha koostööd, tagamaks see, et Euroopa Liidu vahendite, Euroopa Liidu vahendeid ka seaduspäraselt äh, kasutatakse ja et sellest rahast ka mingisugune kasu oleks siis selles osas tuleb kindlasti silmas pidada seda, et paigas oleks dialoog ja siis tuleb muidugi ennast korralikult ette valmistada iga eelarveperioodi jaoks. ja nii, nagu Kontrollikoda oma viimases eriaruandes ka on öelnud, oleme jõudnud aastasse kaks tuhat kümme ja tuleb juba hakata mõtlema järgmisele eelarveperioodile, pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. ja siin jällegi äh, rajaneksin kogemusele, mille olen saanud oma senises töös. eelarveperiood kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist tegelikult ei olnud väga hästi ette valmistatud. ja sellepärast, kui see periood äh, käima läks, oli liikmesriikides väga palju asju veel pooleli, nii et minu meelest peaks ettevalmistav töö olema natukene parem. suur tänu, äh, peale proua Kribaskajut, et olete teine äh, naine Leedust, keda ma siin olen näinud, kellega mul on olnud au tutvuda sooviksin teilt küsida, Leedu korruptsiooniküsimustes on üks äh, valulaps, korruptsiooni äh, baromeeter International äh, Transparency andmetel on toonud välja väga negatiivseid asju, nii et milline on olnud kõige suurem edusamm korruptsioonivastases võitluses, mida te saate meile siin edasi anda? Lietuvos audito institucija nėra tiesiogiai atsakinga. Leedu riigikontroll ei ole kindlasti see institutsioon, kes vastutab korruptsioonivastase võitluse eest. Leedus on meil kaks institutsiooni, kes sellega tegelevad. keskmine juurdlusasutus ja finantskuritegude amet, kes tegeleb siis pettustega. riigikontrollil on lepingud nende kahe institutsiooniga, teeme nendega koostööd. kõige edukamaks on meie jaoks kujunenud see, et kõik materjal, mille meie saadame finantskuritegude juurdlusbüroole seal ka läbi vaadatakse ning üsna tihti Euroopa Pettuste Amet Olav äh, on korraldanud jätkujuurdlusi selles küsimuses. on olnud üsna mitu sellist äh, juhtumit, kus meie oleme sapati vahendeid kasutamist kontrollinud ja me oleme pettuste korral saatnud need juhtumid edasi juurdlusbüroole, need omakorda Olafile, kus olid ka pettuste küsimusi välja tulnud. ühe ettevõtte puhul näiteks tuligi ettevõttel välja maksta raha kas Leedus on ka kohtuinstantsid juba andnud vastuse sellele küsimusele? Lietuvos Respublikoje veikia tokia pat-. Leedu vabariigis on kohtusüsteem täpselt samasugune nagu kõikides teistes demokraatlikes riikides. meil on tavakohtud ja siis halduskohtud, korruptsioonijuhtumid ja pettuste juhtumid jõuavad äh, nii-öelda tavakohtute ette. mina olen küll veendumusel, et meie kohtud on sõltumatud äh, ning äh, kindlasti ka piisavalt demokraatlikud. kui meil on piisavalt tõendeid, siis üldiselt kohtuistungid on õiglased, härra esimees kallid kolleegid, läheme edasi järgmise kandidaadi juurde, härra Galea, kes on Malta kandidaat, aitäh! Buonasera al signor Galea. Cinque... Eh, tere pärastlõunat, härra Galea. Teil on nüüd viis minutit sissejuhatuseks. Thank you, Mr President. suur tänu. kõigepealt tahaksin teha lühikese sissejuhatuse oma emakeeles kõigepealt suur tänu selle eest, et te mind siia kutsusite. esindamaks siis Maltat kontrollikoja kandidaadina. Te olete minu elulooga tutvunud. minu taust on juura, aga ma olen poliitikas olnud juba väga noorest east peale sündisin mõni aasta pärast sõda. meie peres oli üheksa last. õppisin muusikat, hindan kultuuri ja kunste. ning viimase kolmeteist aasta jooksul olen ka ülikoolis sotsiaalõigust lugenud samuti tööõigust õigusteaduskonnas ning pidanud loenguid ka raamatupidamise juhtimise alal. olen osalenud valitsuses kõige kõrgemal tasemel. osalesin otseselt poliitiliste otsuste tegemisel Malta riigis. samuti olin Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi, Malta parlamentaarse ühiskomisjoni liige. viimased nelikümmend aastat olen poliitikas olnud, kolmkümmend viis aastat olen parlamendis olnud, kakskümmend aastat olen olnud minister ja viimased paar aastat olen ka Malta esindajate koda juhtinud spiikrina. seega mul on olnud mitmeid võimalusi tegeleda nii sotsiaalpoliitikaga ministrina kui ka siseministrina töötada. olen olnud haridusminister, tervishoiuminister ja see on mulle andnud väga palju kogemusi ja ma olen vastutanud ka väga suure osa Malta eelarve eest. oleme teinud koostööd mitmete kõrgemate ametnikega selleks, et koostada riigieelarvet, projekte ellu viia ja kontrollida, kuidas projekte ellu viiakse ning kuidas finantse nõuetekohaselt kasutatakse olen osalenud pensionireformis Maltal. olin ministrite kabineti liige siis, kui Euroopa Liit eh,, eh Malta ühines Euroopa Liiduga ning samuti osalesin eelarve prioriteetide paikapanemisel sel perioodil. esindajate koda valis mind üksmeelselt esindajate koja juhataja ametikohale ning ma teen kõik selleks, et äh, esindajate koda toimiks, võtaks seadusi vastu. Maltas äh, valib parlament ka riigi ombudsmani ja riigikontroll, äh, riigikontrolöri ametisse, seega ma olen otseselt ka nende ametikohtade täitmise eest vastutav kui mind kandidaadiks määrati Malta poolt, siis mõistsin, et väga tähtis on ära kasutada minu kogemusi selles valdkonnas. maailm muutub väga kiiresti ja seetõttu tuleb kõigi poliitiliste institutsioonide vahel koostööd teha ja minu arvates on väga oluline aruandluskohustus ja see, et kodanikud usaldaksid poliitilisi institutsioone. kogemus on igal pool minu meelest näidanud, et kui vastutustunnet pole, siis ilmselt tuleneb see sellest, et ei ole ähm, auditeerimist ja kui auditeerimist ei ole, siis ei ole kontrolli, aga siis tekib küsimus, kelle käes siis üldse demokraatlik võim on? selles kontekstis ma tahaksingi oma tööd jätkata, sest minu arvates on väga tähtis tugevdada õiguspärasust, taga, tagamaks selle, et valitsused, parlamendid, poliitilised asutused vastutaksid rahva ees. suur tänu. Raja Lasender. suur tänu ja tere tulemast meie komisjoni. Teil ei olnud võib-olla aega detailidesse laskuda, aga ma tahaksin veel ühe küsimuse siin esitada. Teie ütlesite, et te olete spetsialiseerunud tööõigusele. nüüd seoses sellega, et te olete olnud parlamendis tööl ja te olete eelarve kontrolli komisjoni eest samuti vastutanud. tahaksin teada, milliseid meetmeid näeksite te ette eelarve kontrolli tõhustamises? muide, teil on väga pikk karjäär selja taga ministrina, see šokeeris mind, sest teie ütlesite, et eelarve täitmise kinnitamine ei olnud teie töö ajal mitte kunagi päevakorras. samas see, saatsite te meile ühe kirja, kus te selgitasite, et pressis avaldatud artiklid ei olnud õiged, vist need artiklid, mis teie kohta avaldati aga need puudutasid eelarvevahendite kasutamist teie haridusministriks olemise ajal. kas te siin saaksite selgitada seda vastuolu? kas teie vastutusalas toimus auditeerimine või mitte ja rääkides jälle nüüd nendest pressis avaldatud artiklitest, siis äh, seal kõneldi neljast miljardist, mis on kulutatud kutseõppe lepingutele. milline protsent sellest rahast läks teie valimisringkonnast kutseõppele? suur tänu küsimuste eest. ma vastan neile järjekorras. eelarve kontrolli valdkonnas on olemas erinevad etapid. mina kui minister pean koos teiste ministeeriumi kõrgemate ametnikega tagama selle, et planeerimisprotsess oleks rajatud tugevale alusele. eelarve planeerimisel tuleb äh, reaalsed hinnangud esitada pärast tuleb neid seoses eesmärkide täitmisega võrrelda ja kontrollida. ja see on nii-öelda vastuoluline protsess, mis toimib minu kui ministri ja minu ministeeriumi ametnike ja fin-, rahandusministeeriumi vahel. juba nii-öelda eeletapis arutatakse ja analüüsitakse põhjalikult, milliseid vahendeid oleks vaja mil-, teatud eesmärkide saavutamiseks, kas eelarvevahendid on re-, reaalsed ja nii edasi. siis teeb e-, valitsus ettepaneku ja siis läheb ettepanek parlamenti. parlamendis pean mina selgitusi andma ja põhjendama neid ettepanekuid, mille mina kui minister või siis ka kolleegid on teinud. parlament annab oma nõusoleku eelarvele ja siis peame meie ministeeriumis tagama eelarvevahend, eelarve täitmise. eelarvevahendite täitmisel on erinevad kontrollitasandid. kõigepealt sisekontroll ministeeriumis, aga ka valitsuse sisekontrollisüsteem ning uurimissüsteem, see on jätkuv protsess. mõnikord keskendutakse teatud kindlale alale, aga eelarve täitmist muidugi jälgitakse pidevalt ja kindlasti äh, ei ole see äh, harv, kui äh, kontrolliorganid juhivad tähelepanu teatud valdkondadele ministeeriumides. kui äh, eelarve täitmise kinnitus on antud, siis see, seda peab tegema äh, valitsuse peaaudiitor, aga peale seda uurib veel neid protsesse Riigikontroll, kes kontrollib raamatupidamise aruandeid, nende vastavust ja erinevaid auditi aspekte. poolteist aastat hiljem koostatakse raport, mis esitatakse Euro-, vabandust, parlamendile ja seda arutatakse siis ähm, eelarvekomisjonis või eelarve kontrolli komisjonis. see on minu kogemus eelarve kontrolliga Maltast. kui te nüüd kinnitavast avaldusest räägite, siis võib-olla ma sain küsimusest valesti aru, sest äh, mingit ametlikku sellist akti ei koostata meie süsteemis, kus tõesti ähm, parlamendi spiiker saab siis selle eelarve täitmise kinnitamise äh, deklaratsiooni. kõik formaalsused tuleb täita, kõik tuleb regulaar-, vastavalt reeglitele teha kui mina mingisugusele valdkonnale kinnituse annan, siis te mõistate, et ministrina pidin ma kinnitama programme ja nen-, ja, ja kui te küsite minu käest, kas Riigikontroll auditeeris neid, siis ma ütlen teile, et jah, sertifitseerimine, mis toimus ja mis ja, ja kinnitused, mis erinevad ette äh, valdkondade puhul ministeeriumile antid, olid äh, liikmesriigi või tähendab meie riigi kontrolli kvalifitseeritud arvamused ning äh, muidugi meie ministeerium oli üsna suur, suure eelarvega ja loomulikult tehakse ka teatud puudustele ja nõrkustele viiteid, aga ähm, eelarve täitmise kinnitus on, on alati antud. ja nüüd äh, see artikkel, millele te viitasite, selle kohta tahaksin ka ähm, vastata. kahjuks oli tegemist artikliga, kus esitati põhjendatud, põhjendamata süüdistusi mul on siin ka üks ähm, memo, mille ma võin teie komisjoni esimehele anda, ähm, siis on teil koopia ka sellest artiklist. aga ma tahaksin selgitusi anda. kõigepealt selles äh, artiklis viisa-, viidatakse kahele juhtumile. üks pärineb kahekümne kolme aasta tagusest perioodist. juhtumid uuriti põhjalikult meie Riigikontrolli poolt ning oma raportis, mis ka avaldati, ei ole isegi üht, ühte ainsatki viidet minu isikule. auditi raportis tuuakse välja muidugi teatud kitsaskohad, sest tegemist oli eh, uue programmiga, mille jaoks oli vaja kvalifitseeritud personali, aga Riigikontroll ei leidnud tunnistust, mingit tunnistust eh, selle kohta, mis oleks minu suhtes negatiivne olnud. see teine juhtum, eh, seda uuriti ehm, korruptsiooni komisjoni poolt ja selle komisjoni otsus oli ka väga kategooriline. raportis öeldi siiski, et mingeid tõendeid selle kohta, et mina olen eh, seotud korruptsiooniga, ei ole, otse vastupidi, uurimise käigus tuli välja, et mina kui minister ei olnud seotud nende programmide igapäevase juhtimisega. ja ei sekkunud ka programmide juhtimisse ja ei olnud ka mingeid tõendeid, et ma oleks nende otsuseid, otsuse tegemisprotsessi mõjutanud mina muidugi ministrina andsin üldised poliitilised suunised ja eh, minu roll oli ka nii-öelda juhendav ja, ja järelevalve roll. kui avastati puudusi, siis mina nõudsin, et äh, vastutav ametnik, osakonna juhataja võtaks meetmed ja kontrolliks äh, asjaolusid seda eh, kirjutati ka ajalehes, Riigikontroll jällegi kontrollis asjaolusid ja seal ei ole ühtki viidet sellele, äh, või üht, ühtki viidet minu isikule. Eh, see puudutas uut fondi, eh, mis, uut, uued koolid. loomulikult äh, pärast esimest tööaastat eh, korraldati eh, selle organisatsiooni kontroll ja sedastati, et tegemist oli teatud haldusvigadega ning puudustega. ma pean kategooriliselt ütlema, et mitte kunagi ei ole ma seotud olnud mitte mingisuguste lepingute sõlmimistega, lepingud sõlmiti vastavalt hankelepingutele, mis vastasid meie riigi seadustele. kui avastati uurimise käigus seadusejärgselt, et keegi oli seadust rikkunud, siis muide, sellesama fondi juht äh, vabastati ametist äh, ja teistele määrati halduskaristus. Te rääkisite neljast miljonist äh, Malta naelast ka. üheksakümmend kaheksa protsenti läks palkadeks muide. ja see on see, süüdistus, mida esitatakse täiesti vastutustundetult. kui te palka maksate eh, ja kõik, eh, kogu arvepidamine käib läbi arvuti, siis, siis ei ole ju eh, mingeid vigu võimalik leida. kui ma nüüd kiirelt oma hinnangu annan, siis siis äh, veamäär on, on vähem kui kaks protsenti ja ma lükkan kõik alusetud süüdistused tagasi. härra Kaleja, meil ei ole aega, nii et äh, härra, härra Hatsimarkakis. kõigepealt äh, ma õnnitlen teid selle puhul, et te saite oma parlamendi sajaprotsendilise toetuse oma kandidatuurile. Te astute väga äh, suurtesse kingadesse, sellepärast et teie eelkäija härra Bonici oli tõesti väga hea spetsialist. mind äh, huvitaks, äh, mil määral te härra Boniciga äh, koostööd teete, sellepärast et tema teadmised olid tõesti väga laiaulatuslikud. ja kuidas toimub see üleminek teie kahe ametiperioodi veel? nüüd, mis puudutab poliitilist hinnangut, siis millise poliitilise hinnangu te annate oma tegevusele, sellepärast te olete ju poliitik ja mul on selle üle ka väga hea meel, et on tegu kandidaadiga, kes oskab ka poliitiliselt hinnata äh, seda ametiposti. ja nüüd on uus näide meil ka äh, Kreekast, kus äh, Riigikontrolli tegevus on viinud meid kriisi kas te näete, et teie roll on sellistes situatsioonides sekkuda? ma tean, et tegu on väga poliitilise küsimusega, mind huvitaks siiski teie arvamus, tänan well,. My... mis puudutab eh, minu koostööd professor Boniciga, siis esimene asi, mis ma tegin, kui minuni jõudis uudis, et eh, Malta ametkonnad mind kavatsevad eh, kandidaadina üles seada, oli temaga ühendust võtta ja ta oligi nii lahke ja andis mulle ülevaate äh, Äh, sellega, sellest, kuidas toimib Kontrollikoda ja professor Bonici tõesti, ma tean, on äh, ära teinud väga hea töö ja mul on äh, hea meel tema tööd jätkata ja seda laiendada. mis puudutab minu poliitilisi kogemusi, siis nagu ma juba ütlesin varem, ma arvan, et minu kogemus seni peegeldab äh, majanduse tõhususega seonduvaid küsimusi. ja ma olen sellele kõigele lähenenud inimesena, kes tahab oma riigi eest äh, nii hästi võidelda kui võimalik. ja näiteks kui me rääkisime vastavusest või lega-, äh, nõuetele vastavusest, siis ma olen lähenenud alati sellest vaatevinklist nüüd Kontrollikoda, kui te peaksite minu kandidatuuri heaks kiitma, siis ma kavatsen äh, nendele samadele küsimustele läheneda võib-olla natukene teistsugusest perspektiivist. ja ma arvan, et see on täiesti võimalik, et keegi, kes on poliitik, samas on õigusteadlane ja kes on paljudes küsimustes äh, juba ju kokku puutunud äh, usaldusväärse finantsjuhtimisega ja, ja kontrolliga, auditeerimisega, on väga positiivne, et ma saan äh, mõista, mis on väga keeruka seadusandluse mõjud, mida me siis lõppkokkuvõttes siin auditeerime, me auditeerime ametkonda, haldusküsimusi ja ma olen täiesti veendunud, et, et minu kvalifikatsiooniga inimene, minu kogemustega inimene, minu oskustega inimene kindlasti äh, saab oluliselt panustada Kontrollikoja kogule, et paremini mõista seda, kuidas täita Kontrollikoja missioon ja kuidas teha paremini koostööd Euroopa Nõukoguga ja parlamendiga. proua Makovei, suur tänu! suur tänu, härra Kaleja, et te selgitasite äh, nii põhjalikult neid esimest küsimusi puudutavaid süüdiseid ja mind, süüdistusi ja mind tõesti äh, rahuldavad teie antud vastused, minu küsimused lühidalt. millised äh, kulutusvaldkonnad peaksid Kontrollikoja erilise tähelepanu alla sattuma ja kus see tähelepanu peaks olema kindlasti suurem? teine küsimus, avaliku, avalike hangete valdkond on kindlasti kõige kor-, korruptsiooni äh, altim valdkond Euroopa Liidu vahendite puhul ja mida te kavatsete teha selleks, et peatada korruptsioonimasin nii-öelda äh, vastavalt oma pädevusele siis kontrollikoja liikmena. ja siis üks avaldus, mitte küsimus, te viitasite tõhususele ja ütlesite, et Kontrollikoja liikmena võtaksite selle tõsisele kaalumisele, ma toetan teid ja julgustaksin teid teie töös, me peame tõesti hindama Euroopa Liidu vahendite kasutamise, Euroopa Liidu poolt rahastatud fondide, vabandust, projektide tõhusust. härra Kaleja, suur tänu! Euroopa Liidu eelarvest siis eritähelepanu puudutavad vald-, vaevad valdkonnad. minu meelest kindlasti on need valdkonnad, kus riskimäär on suurem ja mis öö, oluliselt mõjutavad siis ka eelarve teadmise kinnitavat avaldust. seda sellepärast, et Euroopa Kontrollikoja aruannetest tuleb väga selgelt välja, et teatud valdkondades on olnud tõsiseid edasiminekuid juba näiteks on äh, arvepidamine heaks kiidetud, kontrollikoda on leidnud, et äh, see on, äh, et arvepidamine vastab tegelikkusele ja seda me oleme näinud ja me oleme näinud, et paljudes valdkondades on olukord paranenud, kuid samas, kui me keskendume sellistele olulistele valdkondadele nagu ühtekuuluvuspoliitika, siis endiselt on mõningaid probleeme ma ei ole veel Kontrollikoja liige, ma pole seda kunagi olnud. ja see tähendab seda, et kõigepealt tuleb mul kindlasti varasemate kontrollikoja liikmete toetusel läbida ka üks tõsine õppeperiood, kuid äh, kontrollikoda on need riskivaldkonnad juba välja toonud ja vaja on kindlasti nende jaoks paremat mehhanismi on täiesti selge, et see on üks nendest valdkondadest, kus Kontrollikoda üritab oma vahendeid niimoodi jagada, et oleks võimalik rohkem tähelepanu pöörata riskivaldkondade määratlemiseks eh, siis nii parlamendi kui ka nõukonna, nõukogu jaoks, et mis nendes riskantsetes valdkondades tegelikult siis toimub, miks on nii palju rikkumisi ja mida oleks võimalik soovitada ja ilmselge on ka see, et äh, avalike hangete, riigihangete sektor on väga delikaatne sektor, sest et isegi meie riigis teinekord on äh, riigihangete valdkond see, kus legaalsuse ja reeglitele vastavuse kontroll on väga ülioluline. pettuste valdkond, jällegi delikaatne. kõigepealt ma arvan, et kui me loeme aluslepingut, siis äh, sealt tuleb selgelt välja, et vastutus äh, pettuste juhtumite puhul edasiseks tegevuseks on äh, ainult komisjoni kätes, kuid ka liikmesriikidel lasub siin kohustus. kuid mulle tundub siiski, et ka Kontrollikojal on siin oma roll tagada nimelt äh, see, et äh, auditite koostamisel oleksid nad väga ettevaatlikud, et me oleksime nii-öelda professionaalselt skeptilised oma töös, et jälgida, et kas vead on tõesti olnud nii-öelda inimlikud vead või pahatahtlikud vead ja kui need on siis tõesti ettekavatsetud vead olnud, siis tuleb edasi Äh, uurida seda asja ja välja tuua äh, siis probleemide valdkonnad, mis nad endaga kaasa võivad too, tuua. kontrollikoja ainsaks lahenduseks siin on muidugi asi edasi anda Olafile ja käituda vastavalt äh, aluslepingu sätetele, proua Kressle. suur tänu. ma olen natukene mures, sellepärast et äh, kontrollikojaga me iga aasta räägime nendest rikkumistest ja me ei jõua kuidagi edasi, me vajaksime seda, mida härra Hatsemarkakis ka juba mainis, nimelt me vajame põhjapanevaid parendusi siinkohas ja see on ka riiklike ähm, riigikontrollide pädevuses. Kreekas me ju ka käisime ja me teadsime, et sealne riigikontroll ainult osaliselt töötas. me teadsime seda ja nad ka ise ütlesid seda, sest äh, Kreeka öö, äh, valitsus ei andnud Riigikontrollile piisavalt äh, ka vahendeid tegutsemiseks. ja seetõttu me peaksime teadma, ähm, kuidas äh, riigikontrolle rahastatakse ja kuidas meie saaksime sekkuda, see on tõesti väga tundlik teema. väga oluline küsimus tõesti, mille te siin tõstatasite Euroopa Kontrollikoda nii äh, uue lepingu sätete alusel nagu ka varem, on arvamusel, et äh, komisjon vastutab eelarve täitmise eest, kuid seda nüüd koostöös liikmesriikidega ja aluslepingus on väga selgelt äh, sätestatud, et liikmesriigid peavad hakkama kandma suuremat vastutuse koormat aruandluskohustuse eh, ja nõuetele vastavuse osas ja neil on kohustus lepingu järgi eh, koordineerida oma eh, siseriiklikke süsteeme uute sätestega. lepingus on väga selgelt öeldud igale liikmesriigile, et kord tuleb majja saada. muidugi Kontrollikoda on põhimõtteliselt sellega nõus. kontrollikoja jaoks äh, me, seal juba uuritakse seda, kuidas teha erinevate liikmesriikide riigikontrollidega paremini koostööd. ma saan aru küll sellest, kui raske see on, sest et praegu on meil kakskümmend seitse liikmesriiki, see, kuidas asju aetakse, on seega ka kahtekümmet seitset erinevat liiki ja on liikmesriike, kus auditeerimissüsteemid on hoopis teistsugused. me peaksime neid süsteeme omavahel võrdlema kuid on väga oluline ja ma, et me pööraksime tähelepanu järgnevale. minu meelest on täiesti ettekujuteldamatu, et mõnelt liikmes, et mõni liikmesriik ei anna oma Riigikontrollile piisavaid vahendeid Maltas näiteks äh, on Riigikontrolli õiguslik alus väga tugevatel alustel, sellel on väga tugev juhtkond, nemad otsustavad ise oma eelarve eest, oma vahendite eest, muidugi teatavaid arutelusid peetakse, kuid viimane sõna jääb siiski Riigikontrollile, kui nemad arvavad, et neil on vaja rohkem vahendeid põhiseaduslike ülesannete täitmiseks, siis nad need vahendid ka saavad vastavalt seadusandlusele, millega neid on loodud ja seda me peamegi üritama tagada, leida ühtne tehniline keel, leida ühisstandardid seal, kus see on võimalik, selleks et erinevad riigikontrollid, mida siis Kontrollikoda peab sõltumatuteks, sest et mis on siis Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Kontrollikoja on lihtsalt äh, nii-öelda ülemriigikontroll ja tuleb äh, austada riik, liikmesriikide riigikontrollide sõltumatust muidugi, kuid selline vastastikune usaldus, austus, ma arvan, äh, on väga vajalik. ja Kontrollikoda peab seda dialoogi kindlasti edasi arendama läbi riigikontrollide kontaktpunktide, Äh, kontaktisikud kohtuvad meil regulaarselt äh, ja väga palju positiivset ongi sellest äh, nii-öelda kontaktpunktide, konta-, kontaktkomisjonide tööst tulemas. see on see suund, mille me peame võtma, selleks, et lepingutes toodud lootus ka täituks, sest et kui kontrolli kui institutsioonid äh, vastutavad täiemahuliselt nende institutsioon, nende tehtud kulutuste eest, nii nagu ka liikmesriigid, siis oleks meie töö kindlasti tõhusam. ja seega rii-, äh, kontrollikoja aruanne, mis äh, hindaks siis liikmesriikide süsteeme, nende süsteemide usaldusväärsust oleks kindlasti informatiivsemaks parlamendile, et teie saaksite omakorda täita oma ülesannet äh, kontrolli omades nõukogu ja komisjoni eest. suur tänu, härra Galea, selle kuulamise eest. Läheme edasi järgmise kandidaadi juurde, kelleks on Poola kandidaat Bronislav Kubik Buonasera al signor Kubik ja e cinque min-. tere pärastlõunat, härra Kubik. Teil on kõigepealt aega viis minutit sissejuhatuse tegemiseks. härra esimees, daamid ja härrad, mul on hea meel ja suur au olla kutsutud siia Euroopa Parlamenti ja tahaksin nüüd kasutada võimalust, et ennast tutvustada, öelda paar sõna ka oma senise kogemuse kohta, rääkida oma ootustest, oma lootustest seoses oma võimaliku tööga Euroopa Kontrollikojas. kõigepealt räägiksin oma karjäärist. tahaksin rõhutada, et minu tööelu on alati olnud seotud finantsidega ja auditeerimisega, juhtimisega ja haldusküsimustega ning äh, pearaamatupidajana ning äh, sisekontrolörina vastutasin auditeerimise eest ja äh, vastutasin ka ühe suure kaevandusettevõtte finantside eest Katowices. rahandusosakonnas Katowices tegelesin äh, maksundusega, äh, juhtisin Maksuameti personali, eelarveküsimusi, auditeerimist ning äh, juhtivaudiitorina töötades oli meie jaoks väga tähtis koordinatsioon ning sisekontrolli tugevdamine riigi ametites ning üldse äh, kogu avalikus sektoris Poola Vabariigis. ma olin ka Riigikontrolli nõunik ning vastutasin seal äh, ettevalmistatavate äh, dokumentide kvaliteedi eest samuti vastutan finantseerimise eest praegusel tööl, sest ma tegelen eh, Euroopa vahendite kulutamise sertifitseerimisega, seega vastutan Euroopa Komisjoni ees, aga samuti vastutan ka eh, finantsosakonna ja õigusosakonna eest teen koostööd nii auditeerimisasutuste kui ka Euroopa Liidu institutsioonidega. daamid ja härrad, loodan, et tänu oma kogemusele saan anda väärika panuse Euroopa Kontrollikoja töösse. samuti loodan, et saan uusi kogemusi ise ja eh, saan vastata uutele väljakutsetele härra esimees, daamid ja härrad, suur tänu tähelepanu eest. nüüd olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu. suur tänu, proua Jalasender. suur tänu, härra esimees ja tere tulemast, härra Kubik, meie komisjoni olen tutvunud teie elulooga, mingisuguseid kommentaare see ei vaja. tutvusin teie elulooga ja võib öelda, et te lausa sündisite finantskontrolli maailma Te olete töötanud regionaalarengu ministrina ja te selgitasite meile, et te sertifitseerisite Euroopa vahendite kasutamist. meie siin komisjonis muide arutame just neid küsimusi. arutame nimelt liikmesriikide kaasfinantseerimismäära ühenduse vahendite kasutamisel. Äh, märkasin ka, et te olete äh, haldusreformis osalenud Poolas. me võime siin ka muide äh, paralleele tõmmata minu koduriigi Hispaaniaga. aga mul on kolm küsimust. kõigepealt tahaksin teada, milliseid lahendusi te leiate nendele probleemidele, mis näiteks puudutavad rahandusministreid kes, kellel on raskusi äh, kohaliku kaasfinantseerimise reguleerimisega. Hispaania, Saksamaa, Suurbritannia kui föderaalriigid on hoopis erinevas olukorras kui teised ja üks teema, millega meie ka tegeleme, on see aktsepteeritav veamäär. kas te saaksite meile lähemaid selgitusi anda? või õigemini riskimäär ja lõpuks ma olen natuke mures sellepärast, et teie vastused on olnud nii detailsed, nii keerukad ka maksunduse ja käibemaksu küsimustes. liikmesriigid tegelikult eh, nõuavad meilt, et asju lihtsustataks, kuidas siis saaks lihtsustada kontrolli. palun vastake meile härra esimees, daamid ja härrad, kõigepealt vastaksin esimesele küsimusele. Poolas oleme me regionaalpoliitika läbi leidnud äh, lahenduse. nimelt meil on tegevusprogrammid, mis on jaotatud kahte rühma. esiteks on meil üleriiklikud programmid ja võib öelda, et äh, see on see tsentraliseeritud tasand ja teiseks on meil regioonide programmid. ja äh, regioonidele on antud eraldi eelarve osa selleks, et kohalike regioonide projekte ellu viia. ma arvan, et äh, see võiks olla ka minu vastus olukorrale, kus on vaja ühendada eh, tsentraalsed huvid regioonide huvidega. Poola lahendus on hästi toiminud. esimesed sammid tehti, sammud tehti juba eelmise finantsperspektiivi ajal, aga tuginedes oma kogemustele, oleme me lausa kuusteist regioonide programmi loonud järgmiseks finantsperspektiiviks ning eh, need programmid peavad siis saavutama eh, näiteks ida, eh, ida poole järeleaitamise, kes on kõige, see on siis kõige mahajäänum piirkond, see puudutab viite vojevoodkonda. niisugune lahendus näitab, et organisatsioonilisel tasandil on võimalik lahendada vastuolu tsentraliseerimise ja regionaliseerimise vahel. muidugi peaks olema äh, ka keegi, kes koordineerib seda tegevust. Poolas äh, koordineerib neid programme regionaalminister, äh, vaatamata erinevatele programmidele oleme siiski saavutanud sellise ühtsuse ja sidususe teine küsimus vist puudutas seda eh, võimalikke, eh, võimaliku ohumäära. kindlasti tuleb süsteemisiseselt hinnata ohte, eh, mis ei takistaks meil eesmärkide saavutamist lühidalt öeldes võib öelda, et me peame leidma parima tasakaalu ja ühest küljest arvestama kontrolli maksumusega ja teisest küljest sellega, millist efekti võiks kontroll anda. arvestades samas ka aktsepteeritavaid ohumäärasid, neid riske, mida me oleme valmis võtma, kui me arvestame ainult väga madala ohumääraga, siis või, võivad meie kontrollid hiljem liiga kalliks minna. Euroopa Komisjon on ka vastavasisulise dokumendi hiljuti esitanud, mida arutatakse ka eh, kontrollikojas. olen selle dokumendiga põhjalikult tutvunud ja ma nägin, et kui räägitakse aktsepteeritavatest riskidest, siis räägitakse teisest küljest ka kon-, kontrollide maksumusest ja eh, kontrollide kasulikkusest. ja kolmas küsimus, mis puudutas lihtsustamist. kõikide programmide Euroopa eh, eelarvest rahastatavate programmide lihtsustamine see on hädavajalik selleks, et vähendada veamäära. kõik läbi viidud analüüsid näitavad, et mida keerukam on süsteem, mis tuleneb poliitikast, seda suurem on eh, sisemiste riskide oht mida kallimaks programmid lähevad, seda rohkem tuleb arvestada äh, ka võimalike riskidega ja vigadega. ma võiksin siin küll veel pikalt-laialt sellel teemal rääkida, aga praegusel hetkel vist piisab sellest. härra esimees, mul oleks äh, veel üks küsimus teie esimese vastuse kohta, härra Kubiki mis puudutab kinnitavat avaldust riiklike äh, programmide kohta, mis puudutab ka Ida-Poolas läbi viidud äh, programme. töökogemuse poolest, kas te olete audiitor ja äh, kas te tahate selleks edasi jääda? ja ma sooviksin ka teada, milline on olukord teie huvi, võimalike huvide konfliktiga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 kõiki kõiki dokumente ja mina isiklikult vastutan siis kõigi nende filiaalide tegevuse eest ja mina olen see siis, kes oma viimase allkirja annab. olen siseaudiitor ning väliskontroll korraga, aga ma ei tööta enam äh, välisaudiitorina ja ma ei tööta ka öö, äh, otsese sertifitseerijana, aga mingisuguseid äh, huvide konflikte siin ei tohiks tulla. Pramakovei, palun. Um, suur tänu, suur tänu, et tulite siia, härra Kubik Teie äh, tegevus Regionaalarengu ministeeriumis on seotud ka Euroopa Liidu fondide äh, suunamisega. nii et mida olete teie selles valdkonnas teinud äh, pettuste vastase võitluse osas? kas te saate võib-olla tuua meile mõningaid näiteid? ja kuidas see võib avaldada mõju ka teie tööle Euroopa Kontrollikodas? teiseks, eelneva kandidaadiga me juba rääkisime sellest, et liikmesriigid peavad oma koduülesanded ise ära tegema ja see puudutab ka riigikontrolle liikmesriikides. kuid mida teeksite teie, kui mõni, mõne liikmesriigi riigikontroll ei taha neid ülesandeid ja tegevusi eh, sooritada? tänan. Pytanie pierwsze. Otóż w naszym vastaksin esimesele küsimusele. meie siseprotseduuride järgi on meil ette nähtud väga täpsed reeglid. see tähendab seda, et kui tekib kahtlus või on kindlaks tehtud äh, mingi pettuse juhtum äh, või viga, siis oleme me kohustatud informeerima vastavaid organeid Poolas, see süsteem puudutab Poolat, meil on äh, pettuse puhul ähm, rakendatava menetluse eeskirjad, see tähendab seda, et see, kes avastab mingi pettuse, peab finantskontrolli asutusele vastava informatsiooni esitama. see asutus on või auditeerimisasutus kuulub finants- või rahandusministeeriumi alla, on sõltumatu ning peab eh, esitama siis vastava informatsiooni edasi äh, maksupettustega tegelevale asutusele, riigiasutusele, see on nagu Olafi ekvivalent Poolas. ja äh, äh, selles asutuses töötavad siis inimesed, kes vastutavad ka pettuse uurimise eest kui need on, neil on tegemist siis äh, Euroopa Komisjoni rahadega. kogu informatsioon tuleb kokku koguda ja, äh, ja siis sellele äh, maksupettustega, maksupettuste büroole edastada. teiseks on väga tähtis koostöö Riigikontrolli ja Euroopa Kontrollikoja vahel miks see koostöö nii tähtis on? meil on aluslepingu järgsed kohustused koostööd teha ja teiseks on olemas meil erinevad kogemused, millega me võime teineteist täiendada. meie saame otseselt koostööd teha Euroopa Kontrollikojaga ja selle koostööd tuleb tõhustada. Te teate ka, et siin on probleeme, nimelt eh, probleeme Riigikontrollis sõltumatusega. parim lahendus on minu meelest jätkata olemasolevate ehm, reeglite järgi, kaasates ka Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentid, et veenda ka eelarve kontrolli komisjone selles, et ka Euroopa vahendite kontroll tuleks läbi viia. meie Riigikontroll koostab finantskontrolli plaanid ja siis küsime näiteks oma parlamendilt Poolas, millised on nende arvamused, milliseid riski, riske tuleks arvestada eh, tsentraalses kulutuste kontrollis. sellised eh, arutelud toimuvad igal aastal ja samuti teeme me koostööd Euroopa Kontrollikojaga või lihtsalt ka me korraldame ühiskontrolle. ma arvan, et ühisaudit võiks äh, mitmeid probleeme lahendada. samas säilitaks kõikide asjaomaste institutsioonide sõltumatuse. järgmine küsimus, palun. suur tänu te äh, teie selgituste eest, ma jagan teie arvamust nende tähtaegade osas, mis puudutab meie kinnitavaid avaldusi. me oleme püüdnud kõik need aastad seda protsessi lühendada, et kõik ähm, institutsioonid sooviksid siiski, äh, saaksid ähm, protsessiga kaasas käia, aga ikkagi. praegu saame me äh, äh, raamatupidamiskontrolli äh, juulis, septembris saame alles kontrollikoja arvamuse, siis arutavad seda komisjoni volinikud ja aprillis alles aasta või kahe pärast hakkab Euroopa Parlament siis kinnitust arutama. nüüd ma rää-, ma nägin, et teie olete ka väga keerukat erinevates süsteemides erasektoris töötanud audiitorina ja riigisektoris. kas on võimalik äh, kolmveerand aastaga äh, aruanded kokku saada ja neid analüüsida Kontrollikoja poolt järgmise kolmveerand aastaga? nii et või, või kolme kuuga, nii et aast-, aastaga en- või äh, aasta pluss üks läheks meil kinnitusprotsessile härra esimees, daamid ja härrad. see küsimus tõesti on äh, äärmiselt tähtis. meie kõigi päevad on loetud. ja mõnikord on väga raske protseduure tagant tõugata ja kiirendada, iseäranis siis, kui me oleme teatud tähtaegadega harjunud raske on, ähm, nagu te ütlesite, kõigest siin korraga rääkida, ma olen esimest korda Euroopa Parlamendis, ega mul on väga raske praegu midagi kindlat öelda, milline tähtaeg äh, oleks õige niisuguse äh, asutuse jaoks nagu Euroopa Parlament, et, et eelarve täitmise kinnitust saadaks. loomulikult äh, Euroopa Komisjonil on erinevates valdkondades väga, väga palju erinevaid kulutusi ja just see, sel põhjusel vastaksin teile järgmist. loomulikult on vaja analüüsida seda küsimust sügavuti, on vaja õigeid küsimusi esitada, on vaja teada, kas need praegused perioodid on tõesti vajalikud loomulikult tahaksime me eh, tähtaegu lühendada, aga selle tõttu ei tohiks kvaliteet, kontrolli kvaliteet kannatada. ja võib-olla on Euroopa Parlamendi jaoks eelarve täitmise kinnitamine üldse kõige eh, olulisem protsess. seetõttu oleks väga kasulik analüüsida eh, seda problemaatikat. ma tean, et Euroopa Kontrollikoda juba tegeleb selle analüüsiga ning kindlasti tehakse ka järeldused omal ajal. kas nende järelduste järgi siis otsustatakse praegustest tähtaegadest kinni pidada või otsustatakse teatud tähtaegu lühendada, me praegu ei oska veel öelda. tulevik näitab. aga eh, vastused nendele küsimustele tuleb leida üheskoos. tahaksime lõpetuseks lisada ühe eh, asja, ma muidugi otseselt teile vastata ei saanud, aga DAS on väga keerukas protsess. esitatakse raporteid selleks, et saada hinnang eelarve täitmisele, et saada see eelarve täitmise kinnitus, TAS, aga samuti on vaja läbi viia tulemusauditi, mis on samuti väga keerukas. ja kogu selles protsessis peab vastuolulisuse põhimõtet meeles pidama, kuna kõik on väga keeruline. pärast vastastikust eksperthinnangut ning kontrollikoja analüüsi võib kindlasti palju täpsemalt teie küsimustele vastata suur tänu, suur tänu, härra Kuubik. ja järgmine, järgmine kandidaat ka nüüd kohe. Slovakkia kandidaat härra Ladislav Valko. salutiamo il signor Balco, al quale do la parola per la sua presentazione. suur tänu härra Balko tulemast meie ette, teil on viis minutit sõna sissejuhatuseks. härra Balko, teil ei ole mikrofoni. Nice and pleasant afternoon. Dear Mr President, Madam Raport. kena pärastlõunat kõigile, pro-, härra esimees, proua raportöör, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad, minul on suur au ja suurepärane võimalus tutvustada teid teile ennast kui Euroopa Kontrollikoja kandidaati, selleks et igasugust info kattuvust vältida, mis on teile jõudnud juba minu eluloo kirjeldus, eluloo kirjelduses ja kirjalikes vastustes, kasutaksin seda sissejuhatavat äh, sõnavõttu enda ja oma mõtete tutvustamiseks. ma olen teie ees äh, väga Äh, alandlik, ähm, sellepärast et minu ees on väga palju Euroopa Parlamendi saadikuid, aga ka endisi rahvusparlamentide saadikuid, omavalitsuste esindajaid, endisi ministreid, ähm, väga prominentseid poliitikuid, aga ka mm, õigus, majandus, aruandlus ja teiste valdkondade eksperte. see tähendab seda, et teie kogemus äh, on viinud äh, väga sügavate teadmisteni Äh, riiklike ametkondade toimimise kohta nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil. Need, kes me sellega oleme tegelenud, teame seda, et meil on vaja oma tegevuseks kor-, korralikke ja piisavaid äh, rahalisi vahendeid. olles eelarve kontrolli komisjoni liikmed, vastutate teie Euroopa Liidu rahade öö, äh, seaduspärase kasutamise eest ja tulevase kontrollikoja liikmena tahaksin ma teid suure austusega öö, aidata selle olulise eh, eesmärgi täitmisel. muidugi kõik kandidaadid siin täna teie ees tahaksid teid veenda selles, et tema eh, ekspertteadmised on väga oluliseks panuseks Kontrollikoja töösse. ma loodan, et meie tänane kuulamine ja see mõttevahetus, mis mõne minuti pärast algab, on aluseks heale töösuhtele ning äh, tulevaseks edukaks koostööks meie vahel. ma eeldan, et äh, minu senine professionaalne kogemus on selleks piisav, ma keskenduksin äh, kontrollikoja liikmena, minu kogemus on keskendunud kolmele valdkonnale, kõigepealt mul on, olen olnud panganduses tegev, teiseks olen olnud juhtivatel kohtadel ka riigiaparatuuris, kolmandaks olen uhke ka oma Äh, professoritöö üle, ma olen nimelt siis äh, äh, rahvusvahelise finantsõiguse alal professor. arvestades seda, et ma olen finantsõiguse ekspert, kavatsen ma kindlasti osaleda väga aktiivselt Euroopa Liidu finantsõigustiku kontrollimisel. ma olen täiesti kontroll, täiesti kursis selles, et me ei räägi siin mitte ainult kuludest ja tuludest arvude äh, kujul, vaid me räägime ka konkreetsetest väärtustest, mida te erinevate poliitiliste fraktsioonide esindajatena üritate saavutada ja olete ju ennekõike Euroopa kodanike esindajad ja selles kontekstis ma tahaksin öelda, et ma tervitan soojalt seda, et Lissaboni lepinguga on selle koja pädevused suurenenud, eriti ja sealhulgas ka eelarveprotsessi osas. kulude kontroll Euroopa Liidus aitab kindlasti meil keskenduda äh, vahendite jagamisel meie prioriteetsetele valdkondadele. ja selles osas ma näen tulemusauditi suurt väärtust, mille koda siis, mille liikmena ma tahaksin aktiivselt osaleda, peaks koostama. Äh, hiljutine finants- ja majanduskriis on meile näidanud seda, et me peaksime tagama nii hästi kui võimalik, et iga üksik sent äh, oleks kasutatud äh, õigesti ja see kontrollikoja liikmena kavatsen ma kindlasti aidata seda parlamenti Euroopa Liidu poole miljardi öö, eurooplase rahade kaitsmisel. härra esimees, proua raportöör, austatud parlamendisaadik, parlamendisaadikud, daamid ja härrad, oma sõnavõtus ma tahaks, tahtsin teile väljendada oma mõtteid äh, tulevase kontrollikoja liikmena. mõtteid on mul veel palju, mõned nendest tulevad välja ka kirjalikes vastutes, mille ma teie küsimustikule andsin, aga nüüd järgnevalt siis olen äh, loodetavasti valmis vastama rahuldavalt teie poolt esitatud küsimustele ja läheksin üle slovaki keelele, ütleb öö, äh, ja vastaksin vastustes siis slovaki keeles, ütleb kõneleja, mis tänu sellele, et selles komisjonis ei ole ühtegi slovakki, võib-olla tuleb siin kõlale alles esimest korda. proua Eela Svender kõigepealt, suur tänu. tere tulemast siia meie komisjoni ette. meile saadetud kirjas, mille te saatsite mulle ja härra Demakistrisele, nägin ma vastustest mõningaid ähm, tõsiasju, ähm, mis äh, mind natukene murelikuks tegid, ma nägin, et te soovisite kõike inglise keeles teha, seetõttu mul on väga hea meel, et te kavatsete täna ka oma emakeeles rääkida Teil on väga palju kogemusi Euroga Slovakkias, te olete töötanud pangas, samuti olete te tegevprofessorina ülikoolis. Te ka äh, toetate oma endise üliõpilasi, kes praegu ka paljudes pankades kõrgetel ametikohtadel et kui te nüüd saate kontrollikoja liikmeks, siis mis saab, kui te peate neile, eh, nende arvamusele vastu olema, näiteks oma endiste üliõpilaste arvamuse vastu olema või ka ministritele midagi vastu ütlema? see oli üks küsimus. ja teine küsimus, millele te päris selget vastust ei andnud see puudutab siis seda, et äh, kui meie anname heakskiidu teie kandidatuurile, siis milliseks saab äh, teie koostöö meie äh, komisjoniga, sellest me ei ole päris selgust saanud, te ütlesite, et teie kabineti kaastöötaja hakkab selle eest vastutust kandma. suur tänu! suur tänu. jah, tõepoolest, ma valisin sellepärast rääkida äh, slovakkia keeles, et ma tean, et Euroopa Parlament toetab mitmekeelsust. ja ma räägin meelsasti slovakkia keeles ka sellepärast, et teie komisjonis ei ole ühtegi Slovakkiast pärit parlamendisaadikut ja seetõttu oleks tore minu meelest, kui te kuuleksite, kuidas slovakkia keel kõlab nüüd, mis puudutab küsimust, et, et mida ma kavatsen teha, kui ma saan teie eh, toetuse. siis eh, siin on ette nähtud menetlus, ma koordineerin eh, oma edasist tegevust valitsusega, peaministriga aga juhul, kui te mulle ei anna äh, toetust, siis loomulikult oleks eetilisest vaatevinklist õige, et ma võtan oma kandidatuuri tagasi. koostöö teiega on äärmiselt oluline, sellepärast et mina peaksin olema justkui teie komisjoni äh, käepikendus. meil on kaheksasada mm, äh, kaastöötajat ja me, meil aga ei ole Äh, nii palju ressursse ja seetõttu tõesti meie äh, koostöö peab olema väga tihe, kuid ma arvan, et ma ühest teie küsimusest ei saanud päris äh, täpselt aru. kas te võiksite oma viimast küsimust palun veel kord esitada? jah, viimane küsimus oli, et oma vastustes meie komisjoni kohta te ütlesite et eh, tahate ühe oma kabineti liikme panna vastutama eh, suhete eest meie komisjoniga. aga te ei eh, maininud ka sõltumatuse küsimust, et kui te peate näiteks vaidlema vastu mõnele oma endisele tudengile või oma ministritele. härra Palko, tegelikult nüüd, mis puudutab koostööd. ma tõesti mõtlesin äh, et mõni minu kaastöötajatest tegeleks äh, teie komisjoni tööga igapäevaselt. kuid äh, meie kontakt loomulikult ei leiaks aset mitte ainult äh, selle kabineti liikme kaudu, vaid ka isikliku, isiklike kontaktide kaudu. et võib-olla te leiate, et see saab isegi olema ebameeldiv, kui ma väga tihti öö, ähm, oma ideedega ja ettepanekutega teie komisjonile lähenen. nüüd mis puudutab seda, kui ma peaksin oma endistele äh, tudengitele või oma ähm, koduriigi kõrgetele ametnikele äh, vastuväiteid esitama, siis ma ütleksin, et mina olen alati pingutanud ähm, avalike vahendite õiguspärase kulutamise nimel ma olen vaadanud ka teie elulugu, tean, et ka eh, teie olete jurist, et ei ole mitte ainult lingvist. ja seega te teate, et finantsõigus ei ole väga atraktiivne valdkond ja mina üritan oma tudengitele selgitada, et juristid eh, avalike eh, vahendite valdkonnas võib endaga kaasa tuua väga äh, hea karjääri. ja ma sooviksin ka selle komisjoni tööd propageerida, sest ka mõned ministrid on minu käest küsinud, et millega tegelikult Kontrollikoda tegeleb. niisiis, Kontrollikoda, Kontrollikoja tegevus ei ole väga hästi tuntud, kuigi tegu on ühega viiest Euroopa Liidu võtmeinstitutsioonist ja ja see ju tegeleb ka Euroopa Liidu avalike vahendite, Euroopa Liidu kodanike eh, raha eh, kulutamise kaitsega. ajad muutuvad ja kui inimesed saavad rohkem infot, siis võivad nende arvamused ka muutuda. ja seetõttu oma tulevikus, eh, tulevases töös soovin ma ka oma koduriigis avalike vahendite kulutamise kaitsele rohkem tähelepanu osutada ja se-, selle olulisust äh, rõhutada. ja sooviksin ka rohkem tähtsustada oma koduriigi äh, riigikontrolli tööd. ja järgmine küsimus. kas äh, sellest vastusest piisas teile, proua Ajala? selge, siis saab sõna järgmine kõneleja. proua Makovei, suur tänu teile, härra Palko. mul on teile kaks küsimust Te olete Slovakkias äh, olnud otseselt seotud äh, meetmetega, mis äh, võeti kasutusele Slovakkia Eurotsooniga liitumiseks. nii et kuidas te suhtute praegusesse süsteemi, mille alusel makromajanduslikud andmed jõuavad liikmesriikidesse komisjoni? ja kuidas te suhtute Kreeka juhtumisse? teine küsimus kas teil on kavas äh, muuta Euroopa fondide riskimäära? sellepärast, et kahekümne seitsme liikmesriigi keskmine on aruandes küll kirjas, kuid meie meelest see keskmine arv ei ole üldsegi relevantne, sellepärast et äh, rikkumiste arv on kõige suuremate rikkujate ja kõige väiksemate rikkujate vahel tohutult suur nii et äh, jah, küsimus pigem siis selle kohta, et kas te olete nõus sellega, et liikmesriigiti peaks need äh, veamäärad välja olema toodud? jah, kindlasti. ma alustan teisest küsimusest. Need arvud on alati natukene petlikud. ma isiklikult mõistan et sellised statistikad peegeldavad samuti eh, keskmisi näitajaid, kuid need, eh, neid näitajaid eh, tuleb ka konkretiseerida liikmesriigiti, näiteks Saksamaa, Austria ja Soome on ähm, majanduspoliitikas saavutanud veamäära, mis on vähem kui üks protsent kuid samas äh, mõnes teises liikmesriigis on see veamäär kolmteist protsenti ning see keskmine näitaja on kuskil seal vahepeal. mina arvan, et äh, teha tuleb selliselt, et tuleb arvestada ka majandusliku arengu taset ja tuleb arvestada ka SKT elaniku kohta, et see oleks üks ähm, kohane kriteerium. nüüd, mis puudutab äh, metodoloogiat ähm, euro sisseviimise puhul parlamendis ja ka siin komisjonis on tihti öeldud, ka sel ajal, kui Slovakkia liitus Eurotsooniga, et need riigid, kus on väiksem majanduskasv, peak-, peaksid rangematele kriteeriumitele alluma kui need riigid, mis on kiiremini arenenud majanduslikult. ma arvan, et need kriteeriumid, mis praegu paigas on, eelkõige need viis lähenemiskriteeriumit või siis neli eh, lähenemiskriteeriumit, et need on kohased, nad on piisavalt realistlikud. olen veendunud selles. olen veendunud ka selles, et eh, ametivõimud eh, on need kriteeriumid õigesti valinud näiteks SKT defitsiit kolm protsenti. see ei ole ühegi riigi jaoks äh, nii-öelda tappev kriteerium või kuuekümne protsendine äh, võlg. täna me näeme ka kaheksakümne kuni saja protsendini ulatuvaid võlgnevusi, kuid äh, selline öö, olukord ei jää kindlasti igavesti kestma olulisem on küsimus, kuidas me neid äh, kriteeriume rakendame. sest näiteks enne ähm, oli meil äh, Slovakkias aeg, kui me ei pidanud inflatsiooni kartma. olen veendunud selles, et praegused kriteeriumid on õiged ja nad on ka õigesti kohandatud. suur tänu! palun järgmine kõneleja. proua Makovei, äh, veel see andmete saatmise metodoloogia kohta ma paluksin täpsustusi, et kas te muudaksite selles midagi uh,? Neviem, akú metodológiu máte na mysli, či ide... Ma ei tea täpselt, millist metodoloogiat te silmas peate. Kas te mõtlesite referentsaasta äh, metodoloogiat? nimelt seda aastat, kui liikmesriik liitub Eurotsooniga, et see võetakse referentsaastaks. oma kogemuste põhjal ma võin öelda, et Slovakkia puhul see metodoloogia mingisuguseid probleeme ei tekitanud. nii et ma toetun praegu meie kogemustele ja selline metoodika oli Slovakkia jaoks väga hea ja kohane, tänan kui veel küsimusi ei ole, enam küsimusi ei ole, siis suur tänu äh, härra Palkole ja järgmisena siis meie Iiri kandidaat, äh, härra O'Shea. Allora, diamo la parola al signor... E, härra Oshia, teil ongi nüüd sõna sissejuhatuseks. Mr President um,, honorable härra esimees, eh, eelarve kontrolli komisjoni liikmed, daamid ja härrad. mul on väga suur au teie ees eh, täna esineda ja võtta seega ametlikult vastu minu valitsuse pakkumine asuda kontrollikoja liikmeks mul on väga suur au selle komisjoni ees olla, sellepärast et ma arvan, et kõigil kontrolliga liikmetel on vaja mandaati, kellel, neil on kõigil vaja konkreetset heakskiitu Euroopa Parlamendi otse rahva poolt valitud saadikute poolt, kes eh, esindavad Euroopa maksumaksjate huve otseselt. kui te mind nimetate kandidaadiks, eh, vabandust, ametisse, siis ma võtan hea meelega üle proua McKagan Quinni eh, kaheaastase Äh, järgi jäänud äh, mandaadi ja kui te olete minuga nõus, siis ma hea meelega vii-, täidan selle mandaadi lõpuni. austatud äh, komisjoni liikmed, minu kvalifikatsioon sellele ametikohale peaks välja tulema minu vastustest teie kirjalikele küsimustele. ma tahaksin viidata üsna mitmele asjale, mis võiksid teid teie otsuses aidata. ma olen Äh, vanutatud äh, audiitorite koja liige äh, Iirimaal. mind on soovitatud ka selle riikliku kogu nõukokku. ma olen olnud raamatupidaja, olen maksuekspert, lisaks sellele ka advokaat lisaks sellele olen palju töötanud ka erasektoris ja kõige huvitavam võib-olla teie jaoks on äh, minu äh, seosed äh, riigi arvepidamisega, ma nimelt olin Iirimaa politseiameti audiitorkoja liige, see on väga oluline ametkond, kuivõrd see on see koda, kes annab politseijuhile nõu viie koma kolme miljardi euro kulutamise kohta ning äh, olen ka finantsülevaadete koostamisel osalenud ning äh, minu küsitluse teises osas on sellele täpselt viidatud. nüüd äh, minu lähenemine koostöös Kokopuuga. minu meelest on kõige olulisem just nimelt see, et Kontrollikoja ja eelarve kontrolli komisjoni vahel oleks nii tihe koostöö kui võimalik ma näen ette, et kui mind ametisse nimetatakse, kohtun ma äh, Kokobu liikmetega nii ametlikult kui ka mitteametlikult. ma ei tea veel, millise vastutusvaldkonna määrab mulle Kontrollikoja president, kuid äh, ma kinnitan teile, et äh, kui selleks kujuneb valdkond, mis teid, kedagi võiks huvitada, siis te võite kindlasti mulle helistada või saata emaili äh, ja ma võtan need kõned vastu, ka mobiiltelefoni kõned ja vastan teie e-kirjadele. ma teen kõik endast võimalikku, et kui teil tekib vajadus, te minuga ka ühendust saate, sellepärast et väga oluline on minu jaoks otseselt äh, ametisse valitud saadikute vaheline koostöö minuga, nende saadikutega, kes on siia valitud selleks, et äh, maksumaksja rahal silm peal hoida ja minul kontrollikoja liikmena on ju vastutus juba kulutatud raha kontrollimiseks ja ma kavatsen aktiivselt osaleda kõikides auditites. ma teeksin ettepaneku auditi lähetuste loomiseks, minu senine kogemus on selle kasulikkust näidanud ja ma kindlasti saaksin lisandväärtust kõige rohkem anda siis, kui mind kaasatakse auditeerimise planeerimisse ja äh, lõpparvamuse kujut-, kujundamisesse. ma tahan olla kindlasti väga praktiline kontrollikoja liige. mina isiklikult tahaksin keskenduda valdkonnale, mis mind väga huvitab, nimelt äh, äh, äh, raha ja saavutatava suhe. ma eraelus ka alati küsin, et kas asi on seda raha väärt, mida selle eest küsitakse ja aud-, auditite osas ma kindlasti kavatsen ka küsida, et kas ma oma raha oleks ka niimoodi kulutanud, kas ma oleksin selle raha eest rohkemat oodanud ja kas ma teist korda öö, sama valiku ees olles käituksin teistmoodi. ja minu meelest selline lähenemine otseselt öö, peaks vastama sellele, mida Euroopa kodanikud meilt ju ootavad. daamid ja härrad, vastan hea meelega teie küsimustele, kui neid peaks esinema ja võib-olla natukene laiendaksin kirjalikku küsimust number neli, see puudutab otseselt äh, minu äh, heakskiidu andmist minu senise tegevuse osas ja proua Senderile, äh, teie raportöörile olen ma üle andnud terve rida kirju minu tagasiastumiste kohta erinevatest ametitest, mida ma seni olen pidanud ja olen vastamas hea meelega teie küsimustele. proua Sander, palun. suur tänu, härra esimees. Ehm, tere, härra Oshia, ma tänan ka teie saadetud dokumentide eest niisiis, tervitan teid meie komisjoni seas ja tänan, tänan teid selle eest, et edastasite mulle need dokumendid. ütlesite, et olete kõikidelt ametiastus, ametikohtadelt tagasi astunud ja vaatamata oma äh, noorele eale olete te siiski väga palju juba saavutanud, kuid jätkem naljad äh, sinnapaika ja me loomulikult tunnustame teie seniseid saavutusi. Teie vastustes ei kajastunud aga aga aga te olete tagasi astunud St Andrews Ransion Groupi tegevuse juurest. kuid see on äärmiselt oluline küsimus ja veel üks ähm, küsimus. kui teid palutaks, kas te ka avalikustaks oma finantshuvide deklaratsiooni? sest kõik ju seda teevad, kõik kontrollikoja liikmed äh, seda teevad, nad on valmis seda tegema ja loomulikult peate te edastama selle ka Kontrollikoja presidendile. ja seni oleme meie palunud ka Kontrollikoja liikmeil eh, avalikustada see finantshuvide deklaratsioon. ja võib-olla te võiksite olla natukene selgem ja täpsem eh, ka selles osas. ja veel Äh, avalduse kohta küsimus seitse, siin küsitakse, et kuidas toimiksite tõsise eeskirjade rikkumise või koguni pettuse ja või korruptsioonijuhtumi korral, millesse on segatud osapooled teie päritolu liikmesriigist. Te ütlete siin väga selgelt, et te paluksite kontrollikoja äh, presidenti, et äh, mõni teine kontrollikoja liige tegeleks nende vastavate äh, teadetega ja selle toimikuga. ma küsiksin, et äh, miks on selline asi vajalik? jah, veel üks küsimus teile. Te mainisite seda ka oma vastustes, aga võib-olla saaksite seda natukene rohkem selgitada ähm, esimest korda on meil ka selline äh, süvitsi minev küsimus, mis puudutab kinnitavaid avaldusi. meie vahetevahel teeme lausa liigset tööd selleks, et saada liikmesriikidelt kinnitavat avaldust. ja me tahaksime teada, et äh, kuidas teie hindate sellist äh, meiepoolset pingutust? nüüd, mis puudutab äh, dialoogi. Äh, kontrollikoda äh, teavitab ka kontrollitavaid, aga mil määral saab kontrollikoda õppida ka teiselt poolelt? nii et nii-öelda, et kuidas saab kontrollikoda selle inkvisitsiooni ohvri kogemustest õppida see huvitaks äh, mind samuti, milline on teie arvamused kui äh, kontrollikoja liikme kandidaadi arvamus sellest? nüüd äh, kvaliteediaudit, kuidas peaks seda kujundama ja millised oleksid jätkumeetmed ka siin kontrollikojas, tänan Thank you, Miss uh, Le-. suur tänu, proua Sender, nende küsimuste eest ja teeksin siis ettepaneku vastata nendele järjekorras. kõigepealt, mis puudutab eh, St Andrewsi revisjoni. Euroopa institutsioonid on Iirimaa suhtes olnud väga lahked mitmel viisil ja üks nendest viisidest on olnud finantsabi andmine selleks, et äh, toetada äh, rahu äh, arendamist Põhja-Iirimaal. osalesin siis ühes täidesaatva komisjoni töös, mis loodi pärast Suure Reede rahukokkulepet kümme aastat tagasi Põhja-Iirimaal. töötasin seal aastal kaks tuhat kuus, kui need komisjonid loodi ja selle eesmärgiks oli siis äh, vastavalt äh, sellele Suure Reede rahulepingule loodud komisjonide töö tõhusust hinnata turism, tervishoid äh, ja kuus muud valdkonda olid siis eesmärgiks, korraldasime kohtumisi, avalikke kohtumisi ja esitasime Põhja-Lõuna ministrite nõukogule ka oma aruande, minu töö seal on lõppenud ning äh, olen teile saatnud ka Iirimaa välisministeeriumi kinnituse selle kohta ja see puudutab siis äh, minu tegevust selles konkreetses kogus. teine küsimus see puudutab siis äh, minu finantshuvide avalikustamist, mul ei ole absoluutselt mitte mingisuguseid äh, äh, probleeme see kohe siin avalikustada, saadan selle kohe kõikidele kogupool liikmetele, kui nad sellest on huvitatud ning kindlasti pannakse see üles ka Kontrollikoja veebileheküljele, kui see on vajalik. mul ei ole mitte mingisuguseid kõhklusi selle avalikustamisega, ma mitte kuidagi ei tahtnud äh, Äh, siin äh, segadust tekitada, ma kinnitan teile, et äh, kui see on vajalik, siis finantshuvide deklaratsiooni ma ka avalikustan. kolmas pettused ja nõuetele mittevastavus kontrollikoda järgib pettumuste puhul teatavaid suuniseid, mis lepiti kokku vist aastal kaks tuhat neli, kui ma ei eksi, ja ma kavatsen kindlasti seda suunist järgida igasuguste pettuskõhkluste puhul, olgu tegemist siis minu enda koduriiki puudutava juhtumiga või ükskõik millist teist riiki puudutavaga. praegu näeme me Euroopas äh, majanduslangust, paljud äh, Euroopa Liidu kodanikud ei tule ots otsaga kokku ja me peame neile kinnitama, et kõik, kes on kuidagigi seotud Euroopa rahadega, käivad nende rahadega ümber väga ettevaatlikult ja vastutustundlikult ja et äh, kui on pettuse kõhklus, siis ka kohe sellele reageeritakse. nüüd huvide konflikt ja see, mida ma selle kohta olen öelnud ma oma vastuses ütlesin, mida ma kavatsen teha võimalike huvide konfliktide korral. on ju täiesti selge, et kui on huvide konflikt, siis ma muidugi ei saa osaleda audititöös. minu meelest ei ole ühtegi sellist valdkonda, kus see võiks tekkida, kuid äh, minu meelest oli täiesti õige minu poolt äh, selgitada seda, et mida ma teeksin, kui selline olukord peaks tekkima. nüüd liikmesriikide aruanded, äh, deklaratsioonid, minu meelest see on väga oluline, ma toetan seda. praegu võib neid kasutada kahel väga olulisel eesmärgil. kõigepealt võib seda kasutada audiitor, selleks, et saada kinnitust, et kontrollisüsteemid on paigas ja kui audiitor usaldab rohkem kontrollimehhanismi, siis see tähendab seda, et vähem on vaja kohapealseid uuringuid, see hoiab raha kokku, auditiga saadakse kiiremini ühele poole ja audiitor saab rohkem tähelepanu pöörata teistele valdkondadele, kus tema töö võiks olla tulusam. nüüd liikmesriikide deklaratsioonid veel neid võib kasutada mm, äh, ka tõenditena auditis endas ehk siis juhatuse kinnitustena ja minu meelest ka see oluliselt vähendaks äh, kohapealseid öö, äh, uuringuid ja hoiaks jällegi raha kokku. ja sellest on kasu ainult siis, kui see töö, mis enne selle deklaratsiooni või kinnituse allkirjastamist tehti, oli öö, oli tõhus. see muidugi eeldab teatavate auditeerimisstandardite harmoneerimist, sellepärast et erinevates liikmesriikides majandusaasta saab läbi eh, erinevatel aegadel aast-, kalendriaastas, mm, mõned eh, eh, riigikontrollid saavad auditeerida lõppkasusaajat, mõned ei, mõned riigikontrollid on väga suured, kellel on ka sisekontrolli funktsioon, nagu ka väliskontroll, kontrolli funktsioon, teistel mitte. nii et teatavat harmoneerimist on vaja selleks, et äh, asi toimus kahekümne seitsmes liikmesriigis ja seega see pilootprojekt, mis on käivitunud, selle tulemused on kindlasti väga olulised ähm, välja selgitamaks see, kuidas, mitte et kas, vaid kuidas neid liikmesriikide avaldusi kasutatakse tulevikus. ja proua Sender, ma saan täiesti aru sellest, mida te mõtlete selles osas, et audiitor, et see, kes, kelle osas auditit koostatakse, on osaleja. lõppkokkuvõttes me ju teenime siin maksumaksjate huve, nende inimeste huve, kes raha Euroopa Liidu kassasse maksavad, aga ka nende puhul, kes sellest kasu saab, äh, tuleb kindlasti meeles pidada seda, et nende rahast ka midagi tulusat tuleks sellel aastal, järgmisel aastal ja ülejärgmisel aastal. ja nüüd, mis peaks pärast auditit toimuma? peab mõistma seda, et audit on üks tõsine ettevõtmine, äh, see on kallis ja vajalik kuid et äh, sellega seonduvad kulud oleksid äh, väiksemad ja et selle mõju oleks suurem, tuleb jätkutööd teha, minu meelest ei ole üldse mingit küsimustki selles, et tegemist on soo-, et äh, antakse kellelegi soovitus ja siis keegi ei küsi järgmine aasta, kas sellest soovitusest on ka midagi õpitud. iga auditi puhul, millega mina tegelema hakkan, üritan ma kindlasti mõista seda, et kas minevikust on õpitud ja kuidas see õpitu siis äh, ellu rakendatakse täna? proua Sender, andke andeks, mulle tundub, et ma vastasin teie viiele küsimusele, kuid äh, kui jäi midagi vastamata või on teil lisaküsimus, siis hea meelega vastan, vastan neile ka. suur, proua Sender äh, ja esimese annab sõna härra Mako, proua Makoveile. <clears throat> suur tänu, mul on kolm küsimust, üritan need väga lühidalt esitada esimene küsimus. kuidas te suhtute eelarve täitmise ja heakskiitmise süsteemi, kas see protsu-, protsess tuleks kuidagi muuta selleks, et see oleks tõhusam või on see siiski hea süsteem ja kunagi tuleb ka positiivne vastus? teiseks, te viitasite äh, õige eest asja, õige raha maksmise küsimust ja seda, et kuidas te kavatsete seda hinnata, ma räägiksin riigihangetest, see on korrup-, kõige korruptsiooni altim valdkond nii-öelda ja seotud otseselt Euroopa Liidu vahenditega. kas teil on mingisugust kogemust selles valdkonnas või kas olete valmis selle asjaga tegelema? räägin siis avalikest hangetest, sellega seonduvast korruptsioonist, mis viib pettusteni kolmandaks, Kontrollikoda peab koostööd tegema ka liikmesriikide pädevate asutustega. liikmesriikides on, selgub teile üsna pea, selliseid äh, kon-, äh, riigikontrolle, kes ei ole valmis koostööd tegema sõltuvuse tagamiseks erinevatel põhjustel. mida te kavatsete ette võtta nendega, milline teie strateegia nende puhul võiks olla? mina toetaksin seda menetlust, mis praegu TASi puhul kasutatakse, kõigepealt see keskendub kontrollile ja mina olen pikaajaline fänn sellele sõnumile, et äh, kui äh, anda näljasele kala, siis ta saab söönuks üheks päevaks, aga õpeta ta kala püüdma, on ta kõht täis terve elu. ja minu meelest äh, me peaksime ka kontrollile niimoodi lähenema. kontrolli tuleks rakendada kogu aeg. ja siis te ei olegi mitte ainult audiitor, kes aasta lõpus tuleb ja vaatab, mis toimunud on, vaid äh, julgustate kogu aeg niimoodi teatava positiivse kultuuri ja kontrollikultuuri väljakujunemist kontrollikeskkonna hindamine on muidugi väga oluline esimene samm. see otsustab otseselt, mida on vaja teha selleks, et saavutada see üheksakümne viie protsendine usaldusmäär, eh, mida me taga ajame, mida, mis on vajalik nii kontrolli kui ka pisteliste testide puhul. selline kontroll kindlasti maksimeerib eh, eh, auditite lisaväärtust, kuid minimeerib kindlasti selle olukorra saavutamiseks minevaid kulusid. ning kõikide auditite puhul, milles mina tegev olen, tahaksin ma küll tagada seda, ent et kontrolli keskkonna hindamine viiaks, viidaks samuti läbi ja et ka sisulisi teste oleks piisavalt palju ja et valim mis nende testide puhul äh, välja valitakse, oleks erinevate valdkondade vahel homogeenne. kas ise, kui me mõtleme sellele menetlusele, siis see on palju igavam iseenesest kui selle aruande pärast lugemine. ning TASi proovikiviks kindlasti on olnud see, et ähm, selle lõpptulemuseks tuleb väga detailne aruanne eelarve kontrolli komisjonile kui ka, kui ka Euroopa maksumaksjale. nüüd äh, väärtuse küsimus. riigihanget, riigihanked on muidugi väga olulised sada kakskümmend miljardit eurot äh, Euroopa Liidus äh, riigihangeteks, kaheksakümmend viis protsenti liikmesriikidesse raha, viisteist protsenti äh, siis põllumajandusele, ühtekuuluvusele ja nii edasi, riigihangete puhul on kontrollid väga olulised. see kontrollitegevus peab olema läbipaistev, kontrollid samuti peavad olema kontrollitavad, peab jääma kontrolli jälg ja peab olema võimalik siis vaadata, kas kõik faasid läbiti korrektselt. kõik, kes vastutavad äh, riigi rahakoti eest, kui nad teevad asju ebakorrektselt, siis nad äh, ründavad seda vastu, seda usaldust, rikuvad seda usaldust, äh, mida maksumaksja on nendele andnud. ja igal kontrollikoja liikmel on ka isiklik vastutus sellepärast et tõde tuleb päevavalgele tuua. aruanded tuleb koostada, probleemid tuleb avalikkuse ette tuua ja mulle tundub, et riigihangete valdkond on väga oluline, sellepärast et inimesed kulutavad Euroopas ju oma raskelt teenitud raha ja nad peavad olema kindlad, et Kokopuu ja Kontrollikoda hoolivad nende rahast. nüüd äh, riiklikud organid, riigikontrollid. põhimõtteliselt me teeme ju kõik ühte ja sedasama tööd, Riigikontrollid ja Euroopa Kontrollikoda. me kontrollime, me oleme väliskontrolli koostajad ja isegi kui nad ei ole valmis koostööd, siis äh, on võimalik äh, üsna mitu sammu ette võtta. kõigepealt ma võtaksin otseselt ühendust nendega, kes minuga koostööd teha ei taha, ma tahaks teada, miks nad seda ei tee. ja ma olen üsna mõistlik inimene, ma ise arvan. ja ma ilmselt suudaksin neid veenda selles, et ega karta pole midagi. asi lihtsalt tuleb ära teha ja sellest võiks tõusta isegi kasu ja veel, paar aastat tagasi kujutan ma ette, et oli kontrollikojal ja komisjonil märksa jäisemad suhted, sest et eh, TAS oli igal aastal negatiivne, nüüd on TAS positiivne. ja viimasel aastal suisa ka põllumajandussektoris positiivne. ma vaatasin ka seda, kuidas Kokopuu kuulas eh, üle nii-öelda härra Šemetat, kes vastutab äh, komisjonis kontrolli, auditite eest. ja tema ütles, et positiivne tasu on üks tema prioriteetidest. ja ma tõesti loodan, et äh, riigikontrollid tahaksid äh, samasuguseid arenguid näha oma riikide puhul. ja valitsused peaksid ju tahtma seda, Riigikontroll peaks tahtma seda, et Euroopa Komisjon saaksid, saaks positiivse äh, kinnituse kontrollikojalt ja minu meelest on see väga positiivne ja kui keegi on negatiivne, siis ma kavatsen sellele vastata särava positiivsusega. ja suur tänu nende küsimuste eest. kas ma võin küsida, et kas teil on äkki jätkuküsimus? Uh, proua Makovei lühikene kommentaar see on nõu teile. on mõnedes liikmesriikides inimesi ja kogusid, kes ei taha teiega koostööd teha, mitte et nad ei tea, kuidas teiega koostööd teha, te ei saa neid veenda, nad ei taha, nad on süsteemi osa ja kaitsevad iseendid. selleks te peate valmis olema. suur tänu selle nõu eest. võtan teid kuulda. finantsregula-, määrustik praegu on väljakujunemisel. ja kui mind andmesse nimetataks, siis ma kindlasti tahaksin vaadata konkreetseid juhtumeid selleks, et võib-olla kuidagi parandada finantsmäärustikku, mis loodetavasti võiks lahendada mõned nendest küsimustest, millele te täiesti õigustatult tähelepanu pöörasite. suur tänu, härra esimees, tahaksin teada raamatupidamiskontrolli ja auditi kvaliteedi kohta avalikus sektoris. kodanikud, nende esindajad, nagu meie siin oleme, küsime endalt, mis juhtus Kreekas audi-, äh, auditeerimise kvaliteediga ja, ja kohaliku riigikontrolli tööga. ja kui me küsime sama küsimuse kvaliteedi kohta teistes liikmesriikides, siis äh, tundub, et äh, ka teistes liikmesriikides tehakse mustkunsti raamatupidamises, aga keegi ei tea täpselt, kui palju. kui te nüüd hakkate tööle kontrollikojas, kas teie nõustute sellega, et ka teid kontrollitakse eksperthinnangu raames? ja milline võiks olla siis äh, Euroopa Kontrollikoja kontrolli kvaliteet sellises üldises raamistikus Euroopa taustal? suur tänu teie küsimuse eest. avaliku sektori auditi kvaliteedist kõneldes tahaksin ühe asja välja tuua aluslepingutest pole tulu-kulusuhetest räägitud, aga kontrollikoda peab ka tulemusauditit läbi viima ja eriraporteid koostama. üks küsimusi, mis tõusetub eriraportitega seoses, on see, et äh, kulub kakskümmend kuus kuud, enne kui mõte teoks saab ja raport avaldatakse. minu arvates võiksid need asjad kiiremini käia kui üks eriraport avaldatakse, siis ilmselt oli selleks ka põhjust ja ma arvan, et maksumaksja Euroopas ei, ei äh, taha oodata nii kaua, enne kui meie tema küsimustele vastame. Nendele küsimustele siis, mis puuduta, puudutavad just selle eriraporti sisu auditi kiirus avalikus sektoris on ilmselt teistsugune kui erasektoris ja mina ütleksin, et ähm, kvaliteet ja kiirus samuti, sellepärast et äh, muidugi info saamine praegu ja ja, ja, ja kas me saa-, tahame seda kohe saata või tahame täielikult informatsiooni saata, kõigil sellel on oma hind, aga muidugi äh, tuleb õige tasakaal leida austatud parlamendisaadik tõstatas siin ühe kindla liikmesriigi küsimuse. ma ei ole praegu veel kontrollikoja liige, ma tean ainult nii palju, kui ma olen lehtedest lugenud ja kuulnud. aga siiski on tõusetunud küsimus loomingulisest raamatupidamisest. minu isiklik arvamus kodanikuna ja professionaalse raamatupidajana on see, et meie, meie töö peab olema järjepidev. raamatupidamine peab toimima sel aastal samamoodi, kui ta eelmisel aastal toimis, samamoodi peab ta järgmine aasta toimima ja kahe aasta pärast, vastasel korral on informatsioon, mis me raamatupidamisest saame, täiesti mõttetu. seega järjepidevus on väga tähtis ja kui keegi muudab raamatupidamispoliitikat, siis tuleb arvand, vanu arv, arvandmeid uue poliitika valguses võrrelda uute arvandmetega. ja ma arvan, et selleks, et mõista loomingulist raamatupidamist, peab olema hea raamatupidaja ja eh, mõistma ka, kus on karid ja eh, peab olema julge ka eh, öeldes välja, et bluff on bluff. ja kui öeldakse, et te bluffite, siis need, kes blufivad, ei proovi teid enam tüssata teinekord, seega kontrollikojal on väga hea reputatsioon. ta peab oma mainet kaitsma, mitte lubades teistel endale puru silma ajada, muutes raamatupidamise aluseid ja arvutusaluseid statistikat muuta ei saa lihtsalt statistikute või statistikaametnike vahetamisega. kas kontrollikoda peaks samuti kontrollima? loomulikult. sõltumatud raamatupidajad äh, analüüsivad iga aasta ka kontrollikoja tegevust ja mina arvan ka, et peaks äh, korraldama ekspert hinnangu läbiviimise, ma tean, et viimase kahe aasta jooksul on need toimunud, aga loomulikult me peame ise ka eh, enda järele valvama. väga eh, eh, väga enesekeskne on see, kui nõutakse teisi tuleb auditeerida, ennast ei lasta auditeerida, seega väga tähtis on olla avatud ja läbipaistev. tänan proua Kressle, suur tänu äh,. Te jätate sellise vaimustunud inimese maine, et tõesti teid on meeldiv kuulata, loodan, et seesama meeldiv saab olema ka koostöö meie vahel, kui teid kontrollikoja liikmeks nimetatakse. ma sooviksin tõesti äh, toetada teie sõnu, et äärmiselt oluline on just kontrollikoja usaldusväärsus, me kuuleme ka, et riigid tihtipeale oma kontrollikodasid ei toeta ja seetõttu on oluline, et ka Euroopa Kontrollikoda teab, kuidas olukord on, me ju näeme selliseid lugusid kogu aeg. mul on hea meel ka, et te ütlesite, et et tulete veelgi meie juurde, sellepärast meil on tõesti väga keeruline ühendust hoida Luksemburgiga et, et palun, kui te olete Brüsselis, siis andke ka teada, et see, et te siin olete, sellepärast et seni on meil olnud kontrollikojaga väga puudulik äh, ühendus. ja see loomulikult mõjutab ka meie koostööd, mis võiks olla parem. see, mida te välja pakute, et revisjoni äh, raportite, ülevaatamisraportite äh, lühendamine, nende, selle tähtaja lühendamine, siis ma arvan, et see oleks väga suureks abiks minu äh, kriitika on suunatud sellele, et meil on vaja rohkem teemasid, rohkem infot, ka rohkem eelinfot äh, kontrollikoja tegevuse kohta, sest tihtipeale me peame praegu neid teemasid ise välja mõtlema, näiteks personali küsimus, äh, tsentraliseerimis küsimus. ja me ei ole saanud näiteks komisjonilt mõningate tegevuste kohta seni mitte ühtegi raportit samuti, mis puudutab välispoliitikat, kõrget esindajat, tema tegevust, siis me pidevalt peame pead murdma selle üle, et kust me saame dokumente tema kulude kohta. nii et võtke lihtsalt see minu nõuanne eh, teatavaks Thank you very much um,, uh, Miss Grassle. suur tänu, proua Grassle. aitäh küsimuste eest. Äh, uskuge mind, alati, kui ma tulen Brüsselisse, siis ma annan ka teie komisjonile teada. arvan, et mida rohkem demokraatiat, mida rohkem valit-, rahva poolt valitud saadikuid kaasatakse eh, protsessidesse, see, seda parem on see maksumaksjale. olen küll väga vähe teiega kõnelnud, aga teie entusiasm on eh, suurepärane, mul on hea meel seda näha, iseäranis eh, siis, kui te valite neid teemasid, mis vajavad eriraporti, eriraportites käsitlemist loomulikult, kui öeldakse, et erirobotit hakatakse koostama, siis, siis otsekohe tekib selline positiivne meelestatus rahva seas. ja eh, ma arvan, et see on väga tähtis, kindlasti võivad eh, eriraportid ka tulukulu suhet rohkem käsitleda, see huvitab mind eriti rääkides meie rahvuslikust identiteedist, identiteet ja võrreldes seda Euroopa identiteediga, siis peab ütlema, et see on tähtis iga Euroopa Liidu institutsiooni töötaja jaoks, samuti ka siis kontrollikoja liikmetele. võin öelda, et kui mind ametisse kinnitatakse, olen mina Euroopa ametnik, mind on tööle võtnud Euroopa kodanikud ja ma arvan, et lisaks sellele on mul ka oma rahvusidentiteet, aga minu tööandja on Euroopa rahvas. ja minu kõige tähtsamad abilised selles on muidugi Kokovu liikmed, mina abistan ka teid, sest teid on siia delegeerinud Euroopa kodanikud selleks, et te teeksite meiega koostööd, selleks, et Euroopa vahendite, Euroopa maksumaksja raha, mis on meie kätte usaldatud, kasutataks sihipäraselt. arvan, et vastasin teie küsimustele, aga kui ei, palun andke märku. palun, proua Ajal-Sender suur tänu. ma ei tea, kas ma sain õigesti aru, aga et see, et meie oleksime teie abilised, minu meelest proua Kresle palus teie abi, meie soovime, et teie meid abistaksite. väga hästi. mul on üks positiivne küsimus teile, et jätate väga entusiastliku inimese mulje, see on tõesti suurepärane. kas te olete mõelnud ka juba uutele sammudele? Uh, see on muidugi küsimus, mida mina ise ei halda. aga kui te arvate, et ma tõesti olen hästi esinenud teatud perioodi jooksul, siis mul on hea meel, kui te teataksite sellest ka minu valitsusele. Thank you, Mr Leia Sender. suur tänu, proua Jala Sender. La ringraziamo per questa audizione, noi ci vediamo domani mattina alle nove. suur tänu, jätkame homme kell üheksa. suur tänu, ütleb veel härra Ošin.